God morgon, var god och eh, ta plats. tere hommikust. olge palun nii kenad ja võtke istet. Eh, üsna pea alustame morgon! Varmt välkomna allesammans till... Eh, tere hommikust ja tere tulemast kõigile siia seminarile. mul on ääretult hea meel näha siin niivõrd palju osalejaid, kes on aktiivsed ja soovivad anda oma panuse Euroopa Liidu uue soolise võrdõiguslikkuse strateegia kujundamisesse. eriti sooviksin ma tervitada siia kutsutud külalisi. ma kohe ka esitlen teid. ja siis saavad ka külalised sõna. sooviksin tervitada proua Belinda Kaiki, kes on Euroopa Komisjoni tööhõive direktsioonis vastutav soolise võrdõiguslikkuse eest, aga sooviksin tervitada ka kõiki külalisi ja muid osalejaid, kes siin on. ma loodan, et me leiame aega aruteluks ähm, kõikide seminaris osalejatega. täna räägime me sellest, mis on vajalik uueks äh, strateegiaks, milliseid vahendeid ähm, on vaja, et strateegia oleks tõhus ja et meid selles töös aidata, kutsusime siia külalisesinejad raportööriks selles küsimuses on proua Hilda Figureido. sissejuhatuseks sooviksin ma omalt poolt öelda veel seda, et meil on kindel ajaplaan ja ääretult oluline, on sellest kinni pidada. seetõttu olen ma üsna raske või lausa, üsna range või lausa väga range kõneajast kinnipidamise suhtes, see on solidaarsuse küsimus, et võimalikult paljud saaksid osaleda ja seetõttu ette antud kõneajast ma tõesti pean väga rangelt kinni, nii et veel kord tere tulemast kõigile ning alustame kõigepealt raportööri proua Hilda Figueiredo kuulamisest. viis minutit on teil, palun. Também quero eh, cumprimentar todas as nossas convidadas e os nossos. tänan, esinaine. ma sooviksin tervitada ka kõiki külalisi ning esinejaid kes on täna tulnud osalema meie kuulamisel. Teiepoolne panus saab olema väga oluline ja eelkõige soovime meie teada saada, mida te arvate nendest meetmetest, mis on võetud Euroopa Liidu tasandil ja ka liikmesriikide tasandil. samuti huvitab meid see, mida te arvate Euroopa Liidu uue soolise võrdõiguslikkuse strateegiast? see algatus peaks kõrvaldama diskrimineerimise sugude vahel ning tagama võrdõiguslikkuse ning sotsiaalse progressi me ei äh, soovi siin arengus tagasi minna kõigi huvides. käesolev aasta on väga oluline. ametisse on astumas varsti uus Euroopa Komisjon ja see uus äh, strateegia peaks nüüd kehtima aastani kaks tuhat kaksteist. ja see keskendub meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse tagamisele. tuleb arvestada sellega, et äh, praegune olukord on naiste jaoks äh, väga tõsine. me tähistasime naiste aasta sajandat äh, aastapäeva ja kui nüüd äh, vaadata praegust ja mineviku statistikat, siis on selge, et naiste tööhõive olukord põhjustab muret. Euroopa Liidus on kaheksakümmend viis miljonit töötut suurem osa nendest on naised ja kõige rohkem praeguse raske olukorra all kannatavadki naised ja lapsed. naiste töötus on kõrge ja naised saavad endiselt kehvemat palka ja teevad samas äh, tõesti väga ebakindlatel alustel tööd. naistel on raskusi avalikele teenustele juurdepääsuga, samuti on probleeme, mis puudutavad lapsi ja eakaid inimesi. tihtipeale koorem langeb just naiste kanda, kui me räägime perekondlikest ülesannetest ja seetõttu on meil vaja seda uut strateegiat, mis arvestab kõigi nende erinevate aspektidega meil on vaja riigipoolset sekkumist, aga meil on vaja ka uut mentaliteeti ja kvaliteeti edendavaid poliitikaid. niimoodi, et äh, käesolevat olukorda oleks võimalik muuta. meile on teada, et Euroopa Komisjon planeerib uut meeste ja naiste võrdõiguslikkuse strateegiat, nad peaks sellega välja tulema käimasoleva aasta keskel ja meie Euroopa Parlamendis tahame ka oma strateegiaga anda panuse. nii et käesoleva kuulamisega me alustame Euroopa Parlamendi poolset projekti ja kahtlemata tuleb ka teisi võimalusi omapoolset panust anda ja arutelud pärast tänapäeva saavad parlamendis olema tõesti väga olulised. me kindlasti konsulteerime ka teiste institutsioonidega, komisjoniga ja nagu esinaine juba ütles, siis meil on kaks vooru täna hommikul, kõigepealt Euroopa Liidu uue soolise võrdõiguslikkuse strateegia eesmärgid ja prioriteedid. seal me keskendume nendele vahenditele, millega oleks võimalik saavutada tõhusam Euroopa Liidu strateegia. see siis on äh, kuulamise teine osa, vahendid ja abinõud. ja lisaks äh, esinejatele tervitame siin ka kõiki teisi ja ootame teiepoolset panust. suur tänu teile, proua Figureido. ja nüüd äh, tervitan esimest äh, külalisesinejat, proua Silvia Valbit, kes on UNESCO soolise võrdõiguslikkuse valdkonna juhastaja ja töötab Ühendkuningriigi Lancasteri ülikooli sotsioloogia professorina. palun, teil on sõna. suur tänu. mul on väga hea meel, et ma saan täna rääkida äh, soolise võrdõiguslikkuse strateegiast Euroopa Liidus. Euroopa Liidul muide on vastav strateegia, mis on maailma parim. aga see võiks veel parem olla. aga tugineme parimatele kogemustele. tahaksin rääkida sellest, kuidas oleks võimalik strateegiat parandada teekaart on välja toonud täiesti õigelt mitmesugused väljakutsed. küsimus on selles, kas probleemid on lahendatud. näiteks meil on küsimus naiste ja meeste majanduslikust sõltumatusest. aga üks osa sellest küsimusest puudutab ka naiste-meeste vahelist palgavahet, mis ei ole veel ületatud väga vähesed riigid on ka äh, lapsehoolduse eesmärke vastavalt Barcelona plaanile saavutanud ja paljud inimesed üldse ei teagi, et Euroopa Liidul on niisugused eesmärgid olemas. võrdne esindatus ja otsustamisprotsess, kas see toimib parlamendis näiteks ja majandus- ja finantssektoris naistevastane soolisel erisusel põhinev vägivald, kas sellest on lahti saadud? soo stereotüüpide kaotamine, kas need on kadunud? me oleme olnud edukad, aga mitte ilmselt tööturul ja meedias, aga võrdõiguslikkus välispoliitikas jällegi on tehtud edusamme, aga inimesed teavad sellest väga vähe seega ootame veel edasisi arenguid. tähtsate sektorite väljatoomine, kus probleemid ei ole veel lahendatud, on samuti oluline. ja võib-olla on ka tärkavaid probleeme, mis tuleks samuti ära määratleda. näiteks sooküsimused ja finantskriis ma ei mõtle selle all mitte ainult finants- ja majandis, majanduskriisi ähm, ebaõiglast mõju naistele, aga ka naistemeeste ebavõrdset olukorda finantsinstitutsioonides, mis äh, muide osaliselt põhjustaski kriisi ning peab meelde tuletama, et naised on finantsotsuste tegemisest eemal olnud eh, ning nüüd tuleb reaalselt tagada ka see, et naised saaksid kaasa rääkida otsuse tegemisel nii finants- kui majandusküsimustes. me tahaksime ära hoida järgmisi finantskriise ja seetõttu ongi praegu õige hetk need institutsioonid ümber struktureerida vastavalt võrdse osaluse põhimõttele Euroopa Liidus, Euroopa Liidu otsuse tegemisprotsessis. samuti on Euroopa Liit endale hiljuti võtnud kohustuse arvestada eelarvestamises võr-, soolist võrdõiguslikkust. uued poliitikad, mis on nüüd esile kerkinud majanduskriisi tõttu, nende puhul on näha, et palju raha on läinud nendesse sektoris, äh, sektoritesse, kus töötavad eelkõige mehed, näiteks autotööstusesse. ootame ka liikmesriikidelt eelarvekärpeid äh, ja me teame, et jällegi tulevad kärped just nendest sektoritest, kus töötavad peamiselt naised, näiteks haridus. soopõhine eelarvestamine on praeguse hetke tuline küsimus. ja järgmine küsimus, sooline vägivald, mis on suunatud naiste vastu. Euroopa Liidul on väga tõhus Daphne programm toiminud, tegelemaks selle problemaatikaga, aga e, need küsimused ei ole veel jõudnud Euroopa Liidu institutsioonide teadvusesse oodatakse, et Euroopa Liidul on ka vastava ala pädevus ja meie teame, et ähm, kahjuks on ikka veel ka selles valdkonnas ebapädevust, ebaühtlasi äh, teadmisi, võib-olla oleks vaja piisavaid õigusakte, mis äh, toetaksid niisugust lähenemist, Euroopa Liit, ühiskond ootavad äh, ühiskond ootab Euroopa Liidult eh, mida, midagi, näiteks võib-olla Lissaboni leping annab meile võimaluse direktiivi vastu võtta, nii et, et eh, see vägivallavastane võitlus oleks teadvustatud ka institutsioonides. millisesse raamistikku peaks see kõik kuuluma? traditsiooniliselt on räägitud kõikidest nendest küsimustest kui võrdõiguslikkuse teemast ja ma arvan, et seda ei peagi muutma see on väga hea alus poliitika jaoks, kui me tahame saavutada võrdõiguslikkust. võib-olla poliitika arengu kõige mõjusam tiib on olnud majanduspoliitika. sest me oleme püüdnud soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamist viia just majanduspoliitikasse, saavutamaks töö, täielikult tööhõivet, saavutamaks seda, et naised täiel määral osaleksid otsuse tegemise protsessis ja ikkagi Euroopa majanduspoliitika dokumentide läbivaatamisel on sooküsimused ikka ja jälle marginaliseeritud. ega võib-olla me peaksime praktikas midagi rohkem, jõulisemalt ära tegema. praegu on meie raamistik muutunud järjest olulisemaks ühiskonnas, sellel on järjest rohkem vastukaja, aga siin on oht, et äh, inimõigused on küll institutsionaliseeritud, aga mitte võrdne kohtlemine. meie tahaksime, et ka kõiki, kõiki soolise võrdõiguslikku küsimusi käsitletaks võrdsel alusel kõigi inimõigustega. ja eh, lihtsalt ettevaatlikkuse tõttu ei ole mõtet traditsioonilist lähenemist või traditsioonilist raamistikku hüljata loomulikult äh, me peaksime kõiki neid teemasid sünteesima, arvestama koos. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on olnud strateegia võrdõiguslikkuse temaatika edasiarendamiseks, aga me peame olema väga ettevaatlikud, kui äh, me nõuame, äh, et meil peavad olema mõlemad, nii ekspertteadmised kui ka innovaatiline lähem-, lähenemine. väga sageli inimesed unustavad ära, mis meil juba saavutatud on, me tahame, meie eesmärk on ju, et sooline võrdõiguslikkus laieneks kõikidesse poliitikavaldkondadesse. süvalaiendamist võib edasi arendada palju rohkem iseäranis naistevastase vägivalla küsimuses, samuti eelarve küsimustes, aga samuti on väga spetsialiseeritud teemasid. näiteks, kas uue soolise võrdõiguslikkuse strateegia jaoks on eri eh, eelarved, kas on sihtotstarbelisi eraldisi, nii et me saaksime spetsiifilisteks eesmärkideks vahendeid leida, selle asemel, et raha lihtsalt üldiselt kulutada. seega. kui me arvestame oma meetmete kontseptsiooni ja mõtleme, milline mida me tahame saavutada, siis loomulikult me tahaksime võrdõiguslikkust, aga me peaksime võrdõiguslikkuse poliitikat palju laiemalt käsitlema, näiteks rääkima ka adekvaatsest informatsioonist, andmetest naistevastase vägivalla kohta, muide meil ei ole Euroopa-ülest äh, andmebaasi vastava strateegia toetamiseks. me ei tea, kas Euroopa Liidus vähendatakse naiste vastast vägivalda või on meie äh, poliitika läbi kukkunud. meil on vaja õiget vastust äh, probleemidele ja seetõttu on meil vaja ka vastavaid andmebaase. meie teekaardil on olemas täpsed võimalused probleemide väljaselgitamiseks, kõige äh, mõjusam äh, viis on indekseerimine. üldindeksi kasutamine selle asemel, et igat teemat eraldi käsitleda. ja lõpuks tahaksin öelda, et äh, meie teekaart oli väga hea algus Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse strateegia väljatöötamisel, seda võiks täiendada iseäranis, arvestades majandus- ja finantskriisi, äh, äh, levitades vastavat poliitikat ka institutsioonides, hoides kinni võrdõiguslikkuse põhimõttest ja sidudes selle inimõigustega e, ja loodan, et meie strateegia muutub veelgi jõulisemaks, kui ta on, tänan. suur tänu, Silvia sinu ettekande eest. järgmisena saab sõna professor Giovanna Tamolin Bari ülikoolist Itaalias, palun. kümme minutit. Sono molto onorata di essere qui e portare suur tänu, esinaine. Äh, mul on suur au täna siin viibida ja anda omapoolne panus ülikooli professorina. Äh, ma olen põhjalikult mõelnud sellele teemale, mis on täna arutluse objektiks. ja ma olen üritanud kaaluda ka seda, millele, millistele esmatähtsatele valdkondadele ma peaksin keskenduma oma sõnavõtus, arvestades Euroopa Liidu vajadusi Äh, on välja kuulutatud, et käesoleva aasta on sotsiaalse arutelude Euroopa aasta. selle aasta jooksul me peaksime mõtlema ka sellele äh, äh,, millised on meie kõige kergemini haavatavad inimgrupid ja vaesed. ja naised on väga sageli sattunud vaesuse äh, riskikategooriasse, arvestades nende elu- ja töötingimusi ja äh, arvestades ka erinevaid äh, naiste kategooriaid, vanemaid naisi, lahus elavad naisi, sisserändajaid naisi ja neid naisi, kes kannatavad perevägivallal. ma alustan vanemaealistest naistest, kelle osakaal rahvastikus pidevalt kasvab äh, demograafiliste muutuste tagajärjel lääneriikides. kuna keskmine eluiga pikeneb pidevalt Euroopa Liidu kahekümne seitsmes liikmesriigis on naiste keskmine eluiga juba ületanud kaheksakümne aasta piiri. see tähendab, et äh, see võib kaasa tuua äh, ka naiste jaoks ohtlikke arenguid, eriti siis, kui naised äh, on kuuskümmend viis või vanemad, jäävad nad sageli üksinda seetõttu, et nad on nüüd lasteta või lapsed on üles kasvanud või nad on abielust lahus. ja väga palju on leitud seosed vaesuse ja üksinduse vahel, seega vanemad, üksikud vaesed naised on kõige äh, keerulisemas olukorras ja küsimus on selles, kuidas meie saaksime sekkuda ja neid aidata. Äh, uus strateegia näeb ette äh, õigusaktide vastuvõtmist selle nimel, et kõikides liikmesriikides naistel oleks võimalik jätkata tööelu kuni kuuekümne viienda eluaastani ja seda võrdsetel tingimustel meestega. ja oma tööelu lõpus nad peaksid saama ka kõrgemat pensioni. on läbi viidud öö, äh, uuringuid vanemate naiste olukorra kohta ja eriti nende tervisliku seisundi kohta ja on selgitatud, et on vaja luua nii avalikus kui erasektoris paremaid teenuseid vanematele naistele, eriti siis, kui nad kannatavad mingi puude all. on vaja ka uusi stiimuleid äh, vanurite paremate hool-, paremate, parema hooldamise tagamiseks ja teiseks ma tahaksin rääkida üksikutest naistest või lahutatud naistest, eh, kuna abielulahutuste arv eh, lääneriikides on oluliselt kasvanud ja abielu eh, ebastabiilsuse tagajärjel on tekkinud üha rohkem üheliikmelisi perekondi. eriti Itaalias on viimastel aegadel, on Äh, suurenenud taoliste peretüüpide arv kolmekümne protsendi võrra, kuna abielu on lõhenenud ja see toob kaasa ka elamistingimuste halvenemise sageli ning äh, ohu sattuda vaesusesse. rääkimata juba teistest olulistest probleemidest, nagu näiteks äh, hariduse raskendatud saamine lastele, eriti kui äh, emad äh, on seotud igapäevaste äh, muredega ja tööga. Need probleemid võivad olla küll ajutised ja need üksikud naised võivad leida uue elukaaslase ja temaga jagada oma perekohustusi ning sellisel juhul äh, elu pöördub tagasi normaalsetele rööbastele ja probleemid langevad ära Eh, küsimus on, kuidas aidata neid naisi. üks mõte on olnud tagada neile tasuta õiguslik abi, eh, tagamaks selle, et nende partnerid, elukaaslased, abikaasad tagavad laste ülalpidamise. samuti on vaja aidata naistel naaseda töökohale ning tuleb pakkuda ka stiimulid ettevõtjatele, kes oleks valmis üksikuid lastega naisi tööle võtma. veel üks aspekt, millele ma tahaksin juhtida teie tähelepanu, need on üksikud sisserändajad naised. naiste sisseränne kui nähtus on pakkunud suurt huvi avalikkusele viimasel ajal. varem selle kohta oli väga vähe teadmisi tegemist on äärmiselt keerulise nähtusega, millega kaasnevad kahte liiki probleemid. Äh, kuid kahjuks puutuvad äh, soopõhise sisserände alased konkreetsed andmed. kümme aastat tagasi põhiliselt mehed moodustasid äh, võõrtööliste kategooria, kes rändasid teistesse riikidesse tööotsingutel, naised ühinesid nendega palju hiljem, kuid nüüd on olukord muutunud. Äh, väga sageli naised äh, võtavad enda kätte juhtrolli koduriigist väljarändamisel ja üha rohkem äh, rändavad naised ringi ka üksinda. kahe tuhande üheksanda aasta aruanne näitas et äh, ülemaailmselt on sisserändajate seas naiste osakaal nelikümmend protsenti. ja seetõttu on oluline keskenduda üha rohkem äh, migrantidest naistele kahekümne seitsmes Euroopa liikmesriigis, kes liiguvad vabalt ringi liikmesriikide vahel. vastavalt Eurostati äh, viimasele statistikale äh, see puudutab eriti rumeenlasi ja poolatare äh, kes rändavad Euroopa Liidu siseselt ühest liikmesriigist teise. probleem on selles, et äh, migrantidest naised satuvad sageli väga kergesti haavatavasse olukorda ning äh, nende seas on vaesusesse langemise risk kõige suurem ja samuti tööalase ekspluateerimise risk kõige suurem, kuna neil puuduvad töölepingud ja sotsiaalkindlustustagatised ja lisaks sellele ka vägivalla oht väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides, sealhulgas ka Itaalias, on sellised nähtused viimasel ajal suurenenud ja äh, väga paljudel juhtudel on sellised naised olnud sunnitud perekonda tagasi pöörduma. kuna viimastel aastatel on äh, liikuvus suurenenud, mobiilsus suurenenud ja see on muutunud pidevaks nähtuseks, see omakorda mõjutab väga paljude vastuvõtvate riikide demograafilist olukorda ähm,. ilmselt suureneb ka segaabielude arv äh, kohaliku meeste ja sisserännanud naiste vahel ja eelkõige see mõjutab oluliselt ka sündivust, äh, eriti vastuvõtvates riikides mida me peaksime siis ette võtma? eelkõige on vaja üle saada äh, migrantidest naiste vastasest diskrimineerimisest, mis on soopõhine äh,. samuti tuleb tõhustada äh, ka keeleõpet vastuvõtvates riikides, et naised oleksid suutelised paremini suhtlema ja vaja tagada neile juurdepääs ka keele ning kultuurialaste vahendajatele. on vaja aidata neid sisserändajaid naisi ka tööotsingutel. Itaalias on meil äh, selle valdkonna eksperdid olemas ja seetõttu äh, tuleks paika panna ka sellised süsteemid, et ka sisserändajate naiste hääl saaks kuuldavaks ja neid oleks paremini võimalik integreerida ühiskonda. koos mainitud meetmetega äh, tuleb jätkata jõupingutusi äh, liikuvuse nähtuse jälgimiseks. meil puuduvad andmed äh, Äh, migrantide kohta, sisserändajate naiste liikumise kohta ja nende olukorra kohta ning seisundi kohta teistes riikides. meil on vaja ähm, näidikuid, mis äh, äh, näitavad ka vaesuse astet ja me peaksime tähelepanelikult kuulama ka asjaomaseid isikuid, et paremini saada ülevaadet nende vajadustest ja lõpetuseks ma tahan juhtida teie tähelepanu üksikutele naistele, kes võivad langeda perevägivalla ohvriks. üheks kõige tõsisemaks aspektiks siinjuures on peresisene vägivald, meestepoolne vägivald. paradoks seisneb selles, et et äh, isegi perevägivallal kannatavad naised teinekord otsustavad äh, jääda perekonna juurde äh, ja võib-olla neil on väga raske mehe juurest lahkuda, abielu lõpetada. kuid siiski mul on ka paar mõtet selle kohta, kuidas meie saaksime omalt poolt aidata. suur tänu proua professor Tamolin. liigume edasi kõnelejate nimekirjas ja ma tervitan proua Marissa Seletot, kes on äh, Hispaanias asuva naiste küsimustega tegeleva fondi esinaine. palun, teil on sõna. suur tänu. ka mina sooviksin toonitada, et mul on väga hea meel osaleda tänasel seminaril koos teiega ja nagu esinaine juba ütleski, siis ma olen mittetulundusühingu esinaine. meie organisatsioon teeb koostööd avaliku võimuga soolise võrdõiguslikkuse küsimustes. viimastel aastatel oleme me teinud Hispaanias väga tihedat koostööd riigivõimuga, aga ka otseselt autonoomsete piirkondadega selleks, et mõjutada poliitika tegemist ja rakendamist. ma tahaksin rääkida teile täna oma kogemustest, mis me Hispaanias selles valdkonnas oleme kogunud. see, mida ma ette valmistasin, on sarnane sellega, mida rääkis eelkõneleja ma usun, et äh, eesmärgid ja prioriteedid, mis on pandud paika Euroopa strateegias, need äh, on praegugi aktuaalsed. ma tõden sarnaselt komisjoni ja parlamendi vahearuandega, et hoolimata märgatavatest edusammudest on naiste olukord endiselt keeruline. tööhõive, kultuur, majandus, sotsiaalne kaasatus, need on need äh, valdkonnad, kus on kitsaskohti. nii et äh, puudujäägid endiselt eksisteerivad ja meil tuleb teatavate kriteeriumite põhjal hinnata edusamme ja pöörata tähelepanu just nendele valdkondadele, kus muutusi on väga raske läbi viia. me peaksime töötama välja võrdõiguslikkuse poliitika, millel oleksid ka keskpikad ja pika perspektiivi eesmärgid. nüüd on meil äh, tööplaan mis äh, lõpeb aastal kaks tuhat kümme, seal pööratakse tähelepanu töö ja eraelu ühitamisele, juhtivatele kohtadele juurdepääsule, naiste kaasamisele rahvusvahelisse poliitikasse, näiteks ka arengupoliitikasse. Need on kõik olulised aspektid äh, tulevikustrateegiat silmas pidades tahaksin tähelepanu juhtida ka mõningatele valdkondadele, mis peaksid strateegias tugevamalt äh, kajastuma, need on just need punktid, mis on kõige resistentsemad muutuste vastu. meil äh, tuleks rääkida naiste olukorrast ettevõtete struktuuris ja hierarhias me räägime siin nii põhistruktuurist kui ka tippkohtadest. sotsiaalsed indikaatorid äh, seal valdkonnas on tõesti väga muutumisvastased. me juba kuulsime, et äh, käimasolev kriis võib pakkuda võimalusi teatud äh, elemente võrdõiguslikkuse poliitikas muuta ja olukorda tööturul parandada. kui me saavutaksime need eesmärgid ja kui strateegiaid äh, tõesti rakendataks äh, struktuuriliste muutustega ka institutsioonides, ettevõtetes, siis me teeksime olulise sammu edasi ja Hispaanias on selles osas äh, rakendatud äh, mitmeid huvitavaid sätteid, mis puudutavad just äh, ettevõtlusmaastikku. majanduskriis on loomulikult võimaluseks selles mõttes, et äh, naised on poliitikas äh, järjest tugevamalt esindatud. me peame jätkama ning nõudma naiste õigustest kinnipidamist. meil tuleb ka parandada naiste juurdepääsu nende õiguste eest võitlemisele. mis puudutab naistevastast vägivalda, siis olukord on äh, dramaatiline. loomulikult äh, ei tea me kunagi täpselt äh, seda, milline on reaalne statistika, igal liikmesriigil on omad mõõdupuud aga meil Euroopa Liidu tasandil definitsioone ühtlustada, kui äh, on tunnistatud äh, seda probleemi, siis on võimalik võtta ka tarvitusele ennetavaid meetmeid. Hispaanias on Euroopa Liidu seirekeskus välja pakkunud konkreetseid mõõdupuid ning on töötatud ka ohvriabi valdkonnas. meil peaks olema Euroopa Liidus äh, piiriülene ohvriabi õiglaste meetmetega. väga olulised äh, on ka töö ja eraelu ühitamise aspektid, emadus ja isadus naised ja mehed peavad äh, võrdselt vastutama laste ja majapidamiskohustuste eest. juba aastakümneid nõuame me, et äh, oleks võimaldatud äh, isade suurem osalemine laste kasvatamisel ja nüüd alles jõuavad need sätted seadusandlusesse ja neid hakatakse ka rakendama. oluline on tõesti tagada tööde jaotus meeste ja naiste vahel. meil tuleks strateegias panna paika ka teatud ajalised tähtajad. nii et äh, oleks tagatud tasakaal liikmesriikide vahel tähelepanu tuleb pöörata ka soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele ehk kõikide vahendite tugevdamisele riigi tasandil. meil tuleb äh, rakendada tõesti selliseid äh, meetodeid, mis ka toovad endaga kaasa tulemusi võrdõiguslikkuse osas. tähtis on äh, soolist võrdõiguslikkust tõesti süvalaiendada kõikidesse poliitikavaldkondadesse. see lähenemine tuleb Euroopa Liidus ja kõikides liikmesriikides rakendada. sooline võrdõiguslikkus on sotsiaalne kvaliteet, nii tuleb seda ka mõista niimoodi toimivad ka institutsioonid paremini. juba aastaid äh, see mõiste eksisteerib, äh, liikmesriigid äh, kuulutavad seda ka poliitilisel tasandil, aga tulemused on puudulikud. poliitiline võrdõiguslikkus Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasemel on endiselt äh, aktuaalne teema. meil on vaja konkreetseid meetmeid integreerimiseks ja tuleb võimaldada liikmesriikide vahelist koostööd. loomulikult äh, tuleks äh, püüda soolise võrdõiguslikkuse strateegiaid äh, ühtlustada konkreetsed eelarvevahendid tuleb äh, üle vaadata ja tuleb teha ettepanekuid äh, maksustiimulite sisseviimiseks või mõningate äh, negatiivsete aspektide kõrvaldamiseks mis äh, takistavad naiste osalemist tööturul. meil tuleb äh, identifitseerida kõik äh, negatiivsed põhjused. kokkuvõtteks tahaksin ma öelda, et soolise võrdõiguslikkuse poliitika eesmärgid tuleb võtta üle kogu Euroopa Liidu tasandil tuleb edendada ebavõrdsuse kõrvaldamist ja meil tuleb silmas pidada prioriteete. suur tänu, nüüd on meil veel kolm kõnet pärast mida toimub arutelu. suur tänu kõikidele külalistele, me kohe varsti kuulame ka teie vastuseid küsimustele. järgmisena sooviksin sõna anda aseesinaisele proua Jarokale viieks minutiks. palun Thank you very much, madam chair. I am going to suur tänu. püüan ajapiirist kinni hoida. väga palju on äh, väga hästi juba äh, selgitatud suurepäraste analüütikute poolt, äh, aga kuna mina olen variraportöör, siis tahaksin ikkagi sõna võtta vaatamata sellest, sellele, et te olete öelnud, et võib-olla pole palju ära tehtud teekaardiga, peab ütlema, et meie komisjonides on küll töösuunad sarnased ja võib öelda ka, et uued valdkonnad, mis on sisse võetud teekaarti, süvendavad ja rikastavad ainult meie arutelu tahaksin variraportöörina mõned uued aspektid välja tuua. mina näen probleemina direktiivide rakendamise väga vada-, madalat kvaliteeti, iseäranis Ida- ja Kesk-Euroopa riikides. mul on ka väga hea meel, et te tõstatasite siin kogu inimõiguste temaatika küsimusi meie oleme viimase viie aasta jooksul õppinud, et diskrimineerimise vastase õigustiku vastuvõtmine ei ole piisav võrdõiguslikkuse tagamiseks. Vladimir Špidla kahe tuhande kuuendal aastal äh, võttis kasutusele selle teekaardi äh, ja tõstatas ka nii-öelda mitmikdiskrimineerimise küsimuse ja see, et niisugune temaatika on nüüd ka päevakorda tõusnud, on väga hea, juhtimaks tähelepanu mitmetele äh, just äh, vähemusgruppidele naiste seas, keda diskrimineeritakse. muidugi on väga tähtis äh, diskrimineerimise laiemast mõistest aru saada ja muidugi tuleb mõista ka, et et sama etnilise grupi esindajate puhul on naiste kogemused hoopis teistsugused meeste kogemustest. praegu on kätte jõudnud aeg, nagu ka teie ütlesite, et eh, sooline võrdõiguslikkus jõuaks kõikidesse poliitikatesse, seega meie teekaardi väljakutsed test on kõige tähtsam minu meelest see, et inimesed peaksid mõistma, et ähm, ebaadekvaatne võrdsuse kaitse vähendab meie majandusvõimekust ja peab ütlema, et naiste kaasamine otsuse tegemise protsessi ei ole veel tõeks saanud, tuleb mõista, et hariduse ja tööjõu ebaturul äh, e ebavõrdsus meeste ja naiste vahel ei ole hea ka majandusele. samuti on väga oluline välja tuua aasta kahe tuhande, kaks tuhat kümme tähtsus, võitlemaks sotsiaalse eraldatuse ja vaesuse vastu. Eurostat on näidanud, kuidas vaesus Euroopa Liidus suureneb, aga ma usun, et need protsessid on veelgi sügavamad, kui äh, statistika meile näitab. kuusteist protsenti Euroopa Liidu elanikkonnast on otseselt vaesusest puudutatud. oma koduriigis näen, et üks kolmandik elab lausa äh, sügavas vaesuses ja üks kolmandik nendest äh, on etnilised vähemuse esindajad. kõneldes nendest, kellel on kõige vähem võimalusi, kes kõige rohkem kannatavad diskrimineerimise tõttu, on äh, ühiskonnast välja jäänud, äh, jõuame me äh, niinimetatud vaestekihini ühiskonnas, aga me ei ei pea rääkima mitte ainult vaestest naistest, vaid aga ka teistest eh, naisterühmadest nagu üksikemad, nagu pensionärid, muide ma mind, mind on sügavalt kurvastanud see, kui palju eh, noori naisi on tegelikult kasvanud lastekodus üles, kui raske on neil oma elu üles ehitada. see kogu ük, üks äh, laps äh, minu lapse lasteaiast viidi ühel päeval lihtsalt äh, lastekodusse ja küsin, miks mulle öeldi, et tema ema on kahekümne kahe aastane noor naine, ta oli üksik ema, ta oli töötu, ta ta oli mustlas päritolu, tal ei olnud kodu, sest ta oli üles kasvanud lastekodus ja nüüd tal lihtsalt ei olnud võimalust ka oma last üles kasvatada. lapsed lihtsalt, me, me selles e, e, õndsas Euroopa Liidus lihtsalt ei, ei suudeta vältida olukorda, et lapsed satuvad lastekodusse. minu meelest peaks ka niisugune dimensioon teekaardis arvestatud olema ordet ehm, ledamoten. suur tänu, proua Jaroka. järgmisena saab sõna proua Korn-Nielsen, palun. Thank you very much and also a big thank you. suur tänu ja ma tänan ka kutsutud eksperte nende panuse eest. ma mainitan, mainin põhiliselt mõningaid neid aspekte, Äh, mille ma tõstaksin esile teiepoolsed sõnavõttudesse, mis on olulised meie tööstrateegia kallal. on strateegiliselt tähtis, et Euroopa Liidu strateegia oleks maailmas parim, aga see sunnib mind mõtlema, äh, kui halb ta siiani on olnud. ma usun, et Euroopa Liidus äh, soolise võrdõiguslikkuse strateegias on väga palju kauneid sõnu ja vähe konkreetseid tegusid ja seda osaliselt seetõttu, et et võrdõiguslikkuse poliitika tegelikkuses on selline, et, et me väidame küll, et võrdõiguslikkus on vaja süvalaiendada ka meie väljaspoole suunatud poliitikasse ja siis juhtub maavärin Haitis. väga palju abi saadetakse Haitile, kuid samas me näeme televisioonis pilte sellest, kuidas mehed võitlevad toidu ja vee pärast ja taustal seisavad naised lastega. ja äh, nüüd on räägitud äh, väga paljudest vägistamise ohvrites äh, nendes piirkondades, kus maavärina ohvrid praegu elavad. ja naised on valmis prostitutsiooniks toidu ja vee eest ja selle küsimusega Euroopa Liit pole tegelenud, kuigi saadab omapoolset abi Haitile. seega, kui me räägime tegelikkusest, siis väga sageli meie teod ei vasta meie sõnadele. eile me arutasime rasedus- ja sünnituspuhkuse temaatikat tööhõivekomisjonis. jah, me kõik pooldame seda, et naisi ei diskrimineeritaks tööturul. aga äh, kui asi muutub tõsiseks, siis tegelikult ettevõtjate huvid võidavad ja äh, sellest äh, dokumendist kustutati see lõik, kus oli juttu vallandamise keelust jah, me peame tegelikus elus võitlema väga praktiliste meetmete eest ja ma arvan, et, et keskendumine naiste olukorrale kriisis on samuti tähtis ja me ei tohi unustada ka seda, et ühiskond vananeb. väga paljud inimesed on kaotanud töökoha praegu, kuid tulevikus on need inimesed vajalikud nii tööjõuturul kui ka vastavate hooldusteenuste osutamisel. me peame mõtlema selline, milline saab olema ühiskond tööturg kahekümne aasta pärast ning juba praegu valmistuma selleks ning mõtlema vajalikele meetmetele. samuti ma leian, et maksustamis küsimus on väga oluline, millist strateegiat rakendatakse. minu kodumaal Hollandis on aastaid kasutatud erinevaid maksumeetmeid selleks, et et ergutada naisi kasvatama lapsi kodus. ja me peaksime saama parema ülevaate sellest, kuidas need head mõtted tegelikkuses toimivad. ja lõpetuseks kuigi ma tahtsin paljudest asjadest rääkida, ma tahaksin siiski lõpuks mainida seda, et meil on vaja rohkem uuringuid vägivalla kohta, kuid konkreetselt ka teiste nähtuste kohta. Äh, osades riikides äh, isad osalevad rohkem lapse kasvatamisel, lapse eest hoolitsemisel kui teistes riikides. miks, millised on need erinevad näitajad, me vajame neid näidikuid, neid indekseid. Holland näiteks on täitnud kõik Lissaboni kriteeriumid naiste tööhõive osas, kuid vahet pole, kas naised töötavad kaks tundi või kakskümmend tundi äh, nädalas, seega äh, see naiste tööhõive ei ole äh, konkreetselt seotud töökohtade arvu suurenemisi, me vajame paremat statistikat, paremaid näidikuid. Eh, suur tänu, proua Kornilson ja järgmisena sooviksin anda sõna proua Belinda Paikile, kes on Euroopa Komisjoni tööhõive peadirektor soolise võrdõiguslikkuse direktoraadi direktor, palun. tänan, esinaine ja suur tänu, et kutsusime meid osalema sellel kuulamisel ning kuulama teiste esinejate arvamusi, mis on meie jaoks veelgi olulisem. võib-olla kõigepealt peaksin rääkima mõningatest küsimustest, mida juba mainiti. siin räägiti Euroopa Komisjoni struktuurilistest muutustest, mis puudutavad ka soolise võrdõiguslikkuse küsimustega tegelemist. ma natukene seletan. minu direktoraat äh, vastutab võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimisvastaste meetmete eest. volinikuks saab äh, meil olema justiitsküsimuste ja põhiõiguste volinik, see on uus. me saame loomulikult tulevikuski ja peame tulevikus soolise võrdõiguslikkuse küsimusi süvalaiendama. ja me kindlasti jätkame koostööd tööhõive ja sotsiaalküsimuste valdkonnas äh, vastutava direktoraadiga eriti oluline on tähelepanu pöörata soopõhise vägivalla küsimusele ja nüüd äh, meie volinik tegeleb nii soolise võrdõiguslikkusega kui ka vahenditega, mis aitavad soopõhise vägivalla vastu võidelda ja sellest äh, on kasu, oleme seda juba praegugi täheldanud nüüd arutatakse nõukogu lõppjäreldusi soopõhise vägivalla osas ning äh, need võetakse arvatavasti vastu äh, märtsi alguses. volinik on ka väga pühendunud sellele valdkonnale nii et äh, sellest äh, uuest struktuurist oleks tõesti väga kasu, kui Euroopa Parlament uue komisjoni koosseisu ametisse nimetab. nüüd äh, kommenteerin ka seda, mida juba öeldi teekaardiga seotud protsess. president Barroso on alles oma uut tööprogrammi välja kuulutamas, kinnistamas, aga strateegia kui selline on meil olemas, eelmisel aastal Strasburgis äh, toimus aga Euroopa Komisjoni korraldatud kohtumine, et hinnata olemasolevat teekaarti ning panna paika tuleviku prioriteedid. seda eriti majanduskriisi ajal väga oluline on mõista seda, mis on muutunud alates strateegia väljatulekust. on äh, väldimatu ja kurb, et äh, osad prioriteedid on endiselt aktuaalsed, aga tuleb ka uurida, kas mõned prioriteedid on muutunud äh, majanduskriisi tõttu meil oli see ka konverents äh, eelmisel aastal, meil oli laialdane konsulteerimine sidusrühmadega, ka soolise võrdõiguslikkuse nõuande komisjon andis meile nõu, kus on kaasatud liikmesriikide esindajad, sotsiaalpartnerid ja mittetulundusühingud. see materjal kõik ei ole veel kokku kogutud, aga niipea, kui see meil olemas on, anname selle edasi ka raportöörile ja tahaksin mainida ka muud tööd, mida me oleme teinud Euroopa naiste lobiorganisatsioon on välja jaganud äh, omad dokumendid, mul on hea meel selle üle ja meenutan teile, et Rootsi eesistuja tuli viimastel kuudel välja põhjaliku raportiga sooküsimuste perspektiivide kohta. siin on väga head kokkuvõtted erinevatest arengutest, tõesti soovitan seda. strateegia, millega me plaanime välja tulla juulis, väga hea, et teie raport tuleb mais, me ei taha juulist äh, enam äh, kaugemale minna, sest et Berg ja eesistuja tõesti väga ootab seda ja seal on äh, kahene lähenemine, äh, spetsiifilised tegevused ja soolise võrdõiguslikkuse sõja laiendamine. väga oluline on pöörata tähelepanu nii sise- ehk Euroopa Liidu kui ka välismõõtmele. kui me suhtleme oma partneritega maailmas, siis meil tuleb ka neile edastada oma sõnum ma usun, et selles strateegias peame me tähelepanu pöörama ka haldusküsimustele, kes ja kuidas midagi teeb. Belgia eesistuja on pühendunud äh, strateegia lõppjärelduste vastuvõtmisele oma eesistumise ajal ning ma loodan, et äh, Ungari eesistuja aasta pärast saab äh, võtta vastu Euroopa võrdõiguslikkuse pakti ülemkogul. sooline võrdõiguslikkus ei ole midagi sellist, äh, mida me lihtsalt saame ainult ise saavutada, vaid meil tuleb ära kasutada kõik äh, institutsioonid. meil tuleb vaadata, mis on praegu oluline Euroopa Liidu kontekstis. väga tähtis on äh, soolist võrdõiguslikkust äh, süvalaiendada ka kahe tuhandenda kahekümnenda aasta eesmärkidesse. tuleb tähelepanu pöörata sellele, kuidas äh, sooline võrdõiguslikkus aitab kaasa majanduskasvule. ja me peame olema tugevalt kaasatud äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgide väljatöötamisse, meil on ka Stockholmi tegevusplaan ja on ka muud valdkonnad, nagu näiteks äh, puuetega inimesed, äh, romide kaasamine, demograafilised arengud, ka need on kõik teemad, kus tuleb arvestada soolise võrdõiguslikkuse aspekte. tooksin välja kolm võtmetähtsusega punkti strateegia kirjutamine on keeruline, kuna see peab olema strateegiline, aga samas kaasama kõik aspektid. see paneb paika, kuidas me järgmise viie aasta jooksul soolist võrdõiguslikkust süvalaiendame. on kaks väga olulist teemat, esiteks äh, soopõhine palgalõhe ja siin on liikmesriigiti ka olukord väga erinev. miks on selline palgalõhe? ja teine suur probleem on loomulikult soopõhine vägivald. Need on kaks kõige olulisemad teemad, mille me pea, millega me peame tegelema, meil tuleb ka paika panna, kes ja kuidas, äh, mida teeb, aga lähtuda tuleb nendest kahest suurest probleemist uues strateegias me uurime ka seda, kuidas sooline võrdõiguslikkus või mõjutab mehi. kui me räägime soopõhisest leppimisest, siis tuleb arvestada sellega, et mehed ei ole kasutanud väga aktiivselt äh, töö ja eraelu ühitamise võimalusi isaduspuhkust on vähe kasutatud ja tuleb vastata ka küsimusele, et miks äh, on teatud töökohad äh, rohkem meestepõhised, miks on äh, rohkem naisi koolis, miks on vähem naisi tippkohtadel. meil tuleb tulevasele põlvkonnale õpetada, et nii mehed kui naised äh, peaksid ja võivad olla esindatud äh, tippametikohtadel. suur tänu, proua Paik. ja nüüd äh, on võimalik publikul küsimusi esitada, nagu juba öeldud, siis esitage lühikesi küsimusi, mitte ärge öelge välja oma arvamust, siis äh, on võimalik teie küsimustele ka vastata. proua Garcia Perez, palun. Gracias, señora presidenta, por supuesto reiterar los agradecimientos. suur tänu, proua esinaine. ka mina sooviksin tänada kõiki kuulamisel osalejaid. me tõesti saime teada väga olulisi fakte. meil on vaja meeste ja naiste võrdõiguslikkuse osas tõesti selliseid põhjalikke arutelusid. tihtipeale meie naistena oleme frustreerunud, me räägime takistustest, probleemidest, kuivõrd keeruline on saavutada võrdõiguslikkust, aga meil tuleb vaadata ka tagasi ja tõdeda, mida me oleme saavutanud ning mis võimaldas meil seni liikuda võrdõiguslikkuse poole. me oleme rääkinud äh, sellest, et on endiselt äh, probleeme, meil tuleb ühendada oma jõud et kontrollmehhanismide abil teha kindlaks puudujäägid, meil on olemas seadusandlikud äh, vahendid ja meil tuleb rakendada kontrollimehhanisme, nagu näiteks äh, palgalõhe ületamine. meil tuleb äh, vahetada kogemusi liikmesriikide vahel ja mis puudutab äh, Belinda Paiki poolt öeldud pädevusvaldkondade kohta, siis tahaksin esitada ühe küsimuse esinejatele. me räägime siin nüüd äh, Euroopa Komisjonist kui institutsioonist, aga võiksime rääkida ka kohalikest omavalitsustest või valitsustest. küsimus kõlab, kas ähm, nendes institutsioonides võiks olla selline ühtne organ, mis ähm, koordineerib ja tagab äh, võrdõiguslikkuse edendamist, loomulikult tuleb seda küsimust äh, süvalaiendada, aga meil on vaja midagi äh, nähtavat. suur tänu, proua Paranova, palun. Madam Chair uh,, my question is to the uh, commission. suur tänu. ma tahaksin komisjoni esindajale esitada küsimuse, mis puudutab demograafilist kriisi. kahe tuhande kümnendal aastal on Bulgaarias kuuskümmend viis protsenti naispensionäre, kolmkümmend viis protsenti meespensionäre, pensionäridest. liikmesriikide vahel on keskmine, keskmise eluea erinevus kümme aastat ja kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on meil kolmkümmend miljonit täiendavat pensionäri Euroopas, see tähendab seda, et demograafiline kriis puudutab või omab ka niisugust soolist aspekti, mis on päris tõsine. tahaksin küsida, kas Euroopa Komisjon kavatseb teekaarti, arvestades demograafilist olukorda, ka täpsustada, arvestades, et elanikkond äh, vananeb, arvestades seda, et on vaja ligipääsu sotsiaalteenustele, meditsiiniabile, naistele, kes juba on ebasoodsas olukorras. proua Tomson suur tänu. suur tänu ka kõnelejatele. Te tõstatasite väga olulisi küsimusi. proua Olbi nimetas siin ähm, naiste olukorda seoses finantskriisiga ja äh, ma jagan teie arvamust, kui te ütlete, et naised ei ole otsuse tegemise juures, seega nad ei saa protsesse mõjutada finantssektoris Te nimetasite ka ühte uut äh, nähtust. nimelt äh, inimõigusi seoses soolise võrdõiguslikkusega kahe tuhande teisel aastal. Euroopa Liit otsustas vastu võtta direktiivi, mis puudutas äh, soolist võrdõiguslikkust ja nõudis ka, et liikmesriigid peaksid looma soolise võrdõiguslikkuse instituuti. reaalsuses on aga juhtunud nii, et ei olegi enam mingisuguseid eh, soolise võrdõiguslikkuse instituut, need, mis olid, need on ka juba mingisuguste teiste institutsioonidega eh, ühendatud, et aga Suurbritannias näiteks on eh, viidud see teema inimõiguste alla ja ainus Euroopa riik, kus äh, tõesti on naiste instituut, see on Hispaanias ma ei tea, kas see on nüüd äh, naiste temaatika jaoks eelis, et see läheb üldiste inimõiguste alla kahtlemata on võimalik integreerida erinevaid tegevusi ja kasutada ära mitme valdkonna kogemusi. aga nii nagu proua Jaruka ütles, mis siis teha, kui, kui äh, me vaatleme mustlasnaisi? Nad kannatavad allasurutuse tõttu tõttu omarahvusest meeste poolt, nende üldised elutingimused on väga rasked aga naiste ja meeste olukord isegi sama vähemuse raames on erinev, võib-olla saaksite kommenteerida seda? ja proua Tamulinile tahaksin öelda, et väga tähtis on hakata tööle meie ühiskonna kõige ebasoodsamas olukorras olevate naistega. ja muide, enne kui naised vananevad, muide, naised tõesti muutuvad vanemaealiste seas kõige suuremaks äh, rühmaks. Te rääkisite ka üksikutest naistest ja ütlesite, et kui nad uue mehe leiavad, et küll nad siis jälle normaalse elu juurde tagasi pöörduvad, aga üksikul naisel muide on e-, see eelis, et ta saab keskenduda oma lastele, oma karjäärile ja saab hoida kokku investeeringute pealt uude mehesse. näed. Tack fru Thomsen. Då går ordet till fru Matera och därefter så är det professor Marcella Corsi. Eh, fru Matera järgmisena proua Matera. tänan, esinaine. lubage kõigepealt avaldada tänu meie tänastele ekspertidele ja eriti tahaksin ma tänada neid selle eest, mida nad meile täna rääkisid. oma igapäevases töös me arutame komisjonis ka võrdseid võimalusi kuid äh, mitmed mõtteid, mida me täna hommikul kuulsime, võib pidada uudseteks ja, ja need on meil abiks meie edaspidises töös. me tahaksime tänada ka professor Damolini äh, selle eest, et ta jagas meiega oma kogemusi Itaaliast ja Euroopast ja eriti kogemusi pere- ja tööelu ühitamise osas. ja seetõttu ma tahaksin teada saada, milliseid Äh, uuringustrateegiaid me peaksime tulevikus rakendama. Äh, ja ma tahaksin küsida ka professor Silvia Wolbilt, mida ta arvab äh, naiste jaoks loodavast põhiõiguste hartast. suur tänu, proua Madera. ma tahaksin teile meenutada Äh, kui ma annan sõna, siis ma annan sõna üheks minutiks. tänan, esinaine. lubage rõhutada asjaolu, et, et tuleb mõelda ka sellistele küsimustele nagu diskrimineerimine. konkreetsemalt rääkides, mulle tundub, et me peaksime tegelikult mõõtma seda nähtust. Äh, asi ei peaks piirduma ainult mingisuguste suvaliste indikaatorite kehtestamisega me peame arvestama ka seda, mida vastavad töögrupid on siiani saavutanud, kuigi need tulemused võib-olla ei ole rahuldavad ja me peame mõtlema ka selle peale, milline on naiste roll perekonnas äh,, kohaldades vastavaid näidikuid ja praegu meie käsutus olev statistika ei anna selget ülevaadet. ja väga paljudele Euroopa kodanikele on ligipääs sellisele statistikale raskendatud Äh, ja on vaja vahet teha erinevate peretüüpide vahel, äh, mille arvukus üha suureneb tänapäeval ja me peame mõtlema ka sellele, kuidas need uudsed perekonnatüübid mõjutavad naiste rolli. järgmisena proua Klaas mm. -hmm ma tahan öelda, et Rahvapartei on andnud omapoolse panuse nende aruannete koostamisele, mida koostab Euroopa naiste äh, surveorganisatsioon European Women's Lobby ja ma tahaksin tänada ka sõnavõtjaid, et äh, nad rõhutasid eriti neid valdkondi, kus on probleeme naiste näiteks alaesindatus otsustusprotsessis. üks valdkond on sellisteks, on ka tervishoid, eriti seksuaal- ja soo jätkamistervis. me oleme kuulnud, kui oluline see on naiste jaoks, naiste elus ja nende tuleviku jaoks ja nende tulevase olukorra jaoks ühiskonnas. teiseks ma tahaksin küsida soopõhisest vägivallast ja võib-olla järgmisel korral, kui me räägime strateegiast, et võiks rohkem pöörata tähelepanu seksuaalkasvatusele tütarlaste ja poiste seas, et suurendada nende vastastikust austamist ning inimõigustest kinnipidamist. ja kolmandaks ma tahaksin rääkida inimõigustest, see ei lahenda kõiki probleeme, kuid see on võtmetähtsusega aspekte ja naised erinevates olukordades vajavad kahekordset, kolmekordset tähelepanu just inimõiguste valguses. suur tänu, järgmisena äh, Luisa Angelini. ma vabandan, minu nimi on Luisa ja ma sooviksin esitada küsimuse selle strateegia uue osa kohta, mille eesmärk on tagada meeste ja naiste vahelise võrdsuse Euroopa Liidu välispoliitikas. me kuulsime, et selles osas on saavutatud teatud edu ja ka äh, Belinda Paik viitas sellele, kuid see tekitab muret mulle, sest mulle tundub, et see on üks nõrgemaid tegevusvaldkondi Euroopa Liidus, nii nagu ta oli eelmise strateegia puhul naised äh, ei suuda adekvaatselt reageerida, sest äh, neil on vähe ühendusi või nad ei kuulu nendesse ühendustesse ja seetõttu Euroopa Liit peaks etendama juhtivat rolli rahvusvahelisel areenil selleks, et süvendada võrdõiguslikkust me ei saa sulguda Euroopa piiridesse selleks, et saavutada ainult siin võrdsust. me peame püüdlema selle poole, et võrdsus saavutataks ka teistes riikides ja seetõttu on oluline, et Euroopa Liidu poliitika peaks olema ka nendele eesmärkidele suunatud. ma usun, et see eesmärk peaks läbima kõiki meie poliitikaid ja seetõttu ma tahan rõhutada, et uus tegevuskava äh, peaks sisaldama ka väga jõulist peatükki äh, sellel suunal ja jõulisemad kui eelmise strateegia puhul. Anna Gonzales. tänan, esinaine. minu küsimus on, on adresseeritud professor Giovanna Damolinile ja see on järgmine. kas te nõustute, kas te peate võimalikuks täiendada oma sõnavõttu. mida teha vanemate naistega, kes ei saa lubada endale hooldekodusse minekut? millist abi või toetust saaks Euroopa Liit pakkuda nendele vanuritele, et nad võiksid jätkata elamist oma kodudes? teiseks, rääkides vanurite abistamisest ja hooldusest. ja see küsimus puudutab ka hooldajaid ja nende olukorda, sest pereliikmed on sageli sunnitud kodus olema vanurite eest, invaliidide eest hoolitsema kuidas neid abistada ja kolmandaks, kuidas ühitada töö ja pereelu. kas oleks õige tagada võimalus nii meestele kui naistele äh, jääda koduseks perekondlikel põhjustel? Eh, eh, suur tänu kõigile, kes esitasid küsimusi pärast teist aruteluvooru on ka veel võimalik küsimusi esitada, aga nüüd asume siis küsimustele vastamise juurde. kuna me oleme ajalise surve all, siis mul tuleb kahjuks kõneaega piirata. kolm minutit saavad sõna külalised ja mõned küsimused esitati ka proua Paikile. alustame proua Valbiga, palun. minult äh, küsiti mitmeid küsimusi, mis puudutavad inimõigusi, põhiõiguste hartat, räägiti seksuaal- ja reproduktiivõigustest ning ähm, üldiselt inimõigustest tegemist on tugeva rahvusvahelise diskursusega, mida Euroopas ei ole institutsionaliseeritud äh, võrdõiguslikkuse kontseptsioonina. ma usun, et äh, ääretult olulised on need äh, aspektid soopõhise vägivalla vastu võitlemisel ÜRO tasemel ja väga oluline on rahvusvahelisel tasemel avaldada Euroopa Liidu poolt survet äh, USA-le seksuaal- ja reproduktiivõiguste osas. meil tuleks naiste abordiõiguse küsimus tõstatada uuesti rahvusvahelisel tasandil ÜRO ei ole kuulnud äh, USA-lt piisavalt muutusvalmidust nendes valdkondades, Euroopa Liit peaks siinkohal survet avaldama. aga mis puudutab nüüd äh, Euroopa Liitu, siis inimõiguste valdkonnas on institutsioonid äh, väga tugevad ja olemasolevad tuleks alles jätta, mitte uusi üles ehitada. mis puudutab võrd- õiguslikust, siis see küsimus on tõesti väga aktuaalne. kui äh, võrdõiguslikkusega tegelenud äh, institutsioonid on liitunud teistega, siis tihtipeale see soopõhine komponent on seal kaduma läinud ja sellest on väga kahju. aga ka integreeritud institutsioonides on võimalik äh, säilitada soolise võrdõiguslikkuse fookus, kui äh, seda soovitakse. meil on vaja läbi viia analüüse, on vaja identifitseerida kaotatu ja see taastada. enne kui institutsioonid liituvad, peaksid äh, endised äh, võrdõiguslikkusega tegelenud institutsioonid äh, oma töö täpselt kaardistama ja vastavalt sellele ka selle üle muude institutsiooni tänan. suur, suur tänu ja nüüd äh, professor Taamolin, palun. tänan nende küsimuste eest. Äh, esitati küsimus demograafia kohta. paljud kõnelejad mainisid äh, eakate naiste olukorda ja ma usun, et siin on tegemist probleemiga, mis muutub tulevikus veelgi suuremaks ja sellele tuleb täpselt tähelepanu pöörata. minult küsiti, kas mul on ettepanekuid selle kohta, kuidas naisi oleks võimalik paremini toetada, meie demograafidena aga just sellele aspektile väga palju tähelepanu ei äh, pööra. oluline on töötada selle nimel, et oleks rohkem äh, naiste ühinguid ja et äh, naisi toetatakse rohkem nende kodus. ja teiseks punktiks olid üksikud naised, kuna nad on lahutatud. ma ei taha öelda, et naised peaksid kohe endale uue mehe otsima, nad võivad seda muidugi teha, aga kui nad on äh, üksinda ilma meheta, kes äh, maksaks raha elamiskulude ja lastekulude katmiseks, siis äh, see aeg on naise jaoks väga keeruline, see võib olla üleminekuaeg, aga siiski väga raske aeg kui naised äh, elavad äh, üksinda ilma meheta ja mees ka raha ei anna, siis äh, lahendus võiks seisneda ka selles, kui naine leiab uue partneri, aga ma muidugi ei taha toonitada, et naine tingimata peaks uut partnerit otsima loomulikult äh, pakutakse sellises olukorras ka riigiabi, kui mees oma kohustusi ei täida. igal juhul tuleb need naised integreerida tööturule, tihtipeale on tegemist noorte naistega, kes võiksid läbida veel koolituskursusi. proua Matero juhtis tähelepanu ka uutele uurimismeetoditele. ma ise ka ju tõdesin, et äh, statistika on tihtipeale puudulik, meil oleks vaja avalikke andmepanku, kus oleks ka soopõhiselt andmed eristatud. mõisted peavad olema homogeensed ja võrreldavad üle kogu Euroopa ja tahaksin siinkohal juurde lisada, et ähm, meil tuleb äh, läbi viia uurimusi kohalikul tasandil tuleb tõesti kuulata naisi, naised ise peavad ka vastu võtma otsuseid, mitte kõike ei tule otsustada poliitikute tasandil. meil tuleb kohapeal läbi viia tõesti naistega intervjuusid, tuleb äh, kaasata nii-öelda fookusgrupid, tuleb kuulata ära naiste mured ja sellest lähtuvalt teha poliitikat. suur tänu! tänan ja järgmisena proua Marisa Soleto, palun tänan. kümne minuti jooksul oli eelnevalt juba täiesti võimatu kõike öelda ja kolme minuti jooksul on see veelgi keerulisem. suur tänu äh, huvitavate sõnavõttude eest, tahaksin toonitada kolme punkti. rahvusvahelised suhted, minu arvates on ääretult oluline, et Euroopa Liidu naised ja arenenud riikide naised üldiselt äh, saaksid aru, milline vastutus meil on soolise võrdõiguslikkuse edendamise osas arenguriikides. see peaks kindlasti olema arengupoliitika üks olulisi osasid. Euroopa Liit peaks äh, lõpuks ometi võtma endale juhtrolli nõukogu lõppjäreldustest lähtuvalt tuleb võtta ühtsed ähm, kollektiivsed meetmed tarvitusele. võrdõiguslikkus äh, kõikidel tasanditel nõuab äh, erinevate institutsioonide ja ka paljude vahendite kaasamist. tähtis on, et kõikidel tasanditel institutsioonides oleks võrdõiguslikkuse eest vastutavaid inimesi. kui institutsioonilisi garantiisid ei ole, siis on kõik niikuinii juba veega alla läinud. meil tuleb kindlasti arvestada maailmas inimõigustega, naiste õigustega aga samas äh, väga suure mitmekesisusega. meil tuleb äh, tegeleda ebavõrdsusega erinevatel tasanditel, see ei ole alati lihtne, aga tegemist on äh, sektorite ülese probleemiga meil tuleb äh, kohati arvestada ka uute lähenemispunktidega. meil on diskrimineerimisvastane seadusandlus paigas, on etnilist diskrimineerimist ja muud diskrimineerimist, tihtipeale need erinevad vormid eristatakse teineteisest, aga minu arvates tuleks kõiki diskrimineerimisvorme väga tõsiselt võtta ja lõpetuseks äh, naiste tervishoid ja meestepoolne osalus. ülesanded tuleb jagada ära võrdselt, äh, ka mehed peavad andma oma panuse laste hooldamisse. ja nüüd äh, proua Paik, teile esitati küsimusi seoses demograafilise arenguga. Yes, let, let, I'll be have a chance to speak later, so I'll just make a number of quick tahaksin öelda, et kõigepealt praegune demograafiline kontekst määrab ära, mida me oma strateegiaga teeme. see peab olema selge uues soolise võrdõiguslikkuse strateegias, aga samuti tuleb seda arvestada siis, kui me tahame vastata demograafilistele suundumustele, näiteks arutades pensioniküsimusi ja nii edasi. ja nüüd tulen oma teise punkti juurde, paljud tõstsid esile võrreldavate andmete vajaduse, loomulikult meil on vaja neid mitmetes valdkondades, aga me peame ära kasutama ka olemasolevad andmed. meie Euroopa Komisjonis muide teeme väga tõsist tööd liikmesriikidega, et saada ka öö, eh, soolist aspekti puudutavaid andmeid. hiljuti muide võttis komisjon vastu võrdõiguslikkuse raporti enne jõule ja sellel raportil oli väga äh, huvitav lisa. detailselt oli kirjas see, mis mitmetes liikmesriikides on viimasel ajal toimunud, samuti kuidas ähvardab vaesus elanikkonda. paljudes liikmesriikides Sloveenia, Bulgaaria, aga Läti ja Eesti ja Leedu ja Rumeenia, nendes riikides on vaesuse risk ähm, ohustanud üle kuuekümne viie aastaseid naisi palju rohkem kui mujal meeste rollide kohta tahaksin öelda, et Euroopa üleselt äh, viidi läbi uurimus, tulemused avaldatakse väga varsti äh, ja huvitav oli see, et näiteks küsiti, kui naine teenib rohkem, kas mees peaks koju jääma ja laste eest hoolitsema? väga suur arv naistest arvab muide, et, et ei peaks. siis küsiti otsustatakse, kes peaks esmase vastutuse lapsehoolduse eest võtma. muide, väga kõrge protsent naistest arvab, et naised peaksid seda tegema. temaatika väga keeruline mehed peavad olema kogu selles protsessis liitlased, sellepärast et äh, need stereotüübid, mis ähvardavad äh, või on nagu lõksu püüdnud naised, need ohustavad ka mehi. loomulikult tuleb tagada see, et äh, liikmesriigid võtavad ühenduse õigustiku üle, aga jällegi on küsimus selles, kuidas seda õigustikku ära kasutatakse see puudutab nii vabaühenduste rolli, sotsiaalpartnereid, eri instituute, eelolevatel aastatel kavatsema palju tihedamat koostööd teha eh, teiega selle nimel, et kodanikud teaksid, mis nende õigused on. ja ärgem unustagem õiguste küsimust, inimõiguste küsimust. Euroopa Liidu õigustik eh, soolise võrdõigusliku alal on väga äh, oluline, meil on ka rahvusvaheline konventsioon olemas ja meil, me oleme täiendanud uut aluslepingut, seega äh, põhiküsimus on nüüd nende lepingute kohaldamises, aga kui tekib vajadus uue õigusakti järele, siis vaatame kõigepealt vanad läbi, vaatame, kuidas me neid saaksime ära kasutada. suur tänu. ja ähm, suur tänu kõigile meie ekspertidele, kes äh, meie debatti nii huvitavaks tegid ja jagasid meiega oma teadmisi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 Då fortsätter vi vårt seminarium och... Eh, suur tänu ja nüüd jätkame oma seminariga. enne kui tutvustaksin äh, meie külalisi, tahaksin toonitada paari olulist asja. kõigepealt paljud sõnavõtjad kõnelesid väga kiiresti, seega tõlkidel oli väga raske ne neid tõlkida, seega esiteks paneksin teile südame peale mitte liiga kiirustada. teiseks sooviksin teile öelda, et mõnedes keeltes on äh, mõned sõnad, mis on ainult meessoost. Äh, aga selle asemel, et siis nüüd neutraalset äh, keelt igal pool ja alati kasutada, see, selle asemel ma tõesti ütleksin teile, et ma tean, et see ei ole alati võimalik, seega tundke ennast vabalt ja nüüd räägime nendest võimalikest vahenditest, mis meie käsutuses on kõigepealt tervitaksin Euroopa naiste surverühma peasekretäri Mirja Vassiljadut ja annan teile kümme minutit kõneaega. palun, proua Vassiljadu. tere hommikust kõigile. suur tänu naistekomisjonile, et te kutsusite Euroopa naiste lobiorganisatsiooni esindaja siia. me oleme pikki aastaid koostööd teinud iseäranis komisjoni esinaisega, aga komisjoniga tervikuna samuti. ma näen siin juba tuttavaid nägusid saalis erinevatest er erakondadest, kes aitasid kaasa otsuse tegemise kampaania läbiviimisele. ja äh, mul on hea meel, et erinevad erakonnad võivad jõud ühendada, kui on tegemist mingisuguse meid kõiki puudutava küsimusega. loomulikult meie seisavad suured väljakutsed, arvestades meie majandust, äh, kriisi ja Pekingi platvormi viiendat, viieteistkümnendat aastapäeva. räägime meeste-naiste võrdõiguslikkusest äh, seoses uue voliniku ametikohaga. mida see kõik meie tööle tähendab? näitan teile ka äh, slaide võib-olla natukene selleks, et meelde tuletada teile, milline, milles seisneb meie praegune töökaart, millised väljakutsed seisavad meie ees ja milliseid äh, soovitusi on meil tulevikuks anda. kõigepealt me oleme kõige suurem naiste assotsiatsioonide katusorganisatsioon Euroopa Liidus. Äh, meie organisatsioon koosneb liikmetest, liikmetest, liikmesorganisatsioonidest, nad asuvad igas liikmesriigis, seal on ka koordinaatorid. nüüd teekaardi kohta tahaksin oma ettekandes keskenduda eelkõige nende konsultatsioonide andmetele, mis me esitasime siis, mis me saime Euroopa Komisjonilt ning äh, ma tahaksin kaita kõiki Euroopa komisjoni esitatud küsimusi, samuti tahaksin rääkida võrdõiguslikkuse nõukom-, nõukojast, mis asub Euroopa Komisjoni juures. teekaardist ma ei tahakski väga pikalt-laialt pajatada. tahaksin rääkida, mis meie meie soovisime komisjonilt saada strateegilist äh, dokumenti äh, ja äh, komisjoni erinevad talitused on vabatahtlikult saanud oma panuseid anda. meie soovisime tõhusat strateegiat, konkreetseid kohustusi konkreetseid näitajaid ning ka äh, äh, vastutust nõudvaid mehhanisme. mul on väga hea meel, et äh, proua Paik tõi selle vajaduse ka välja. praeguses praegusest teekaardist peab ka toolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise aspekt kajastatud olema, loomulikult äh, sooline võrdõiguslikkus puudutab kõiki eluvaldkondi. ja äh, meie prioriteedid lähevad kaugemale kui töö, tööpoliitika, haridus, sotsiaalpoliitika, koostöö. loomulikult esmane väljakutse, mida siin ka juba mainiti, on majanduskriis. praegu on meil olemas oma süsteem, väga suures osas on see süsteem juba näidanud, et ta on läbi kukkunud. nüüd peab kasutama ära selle kohutava ajajärgu suurepäraseid võimalusi, töötamaks välja uued mudelid, mis liiguvad erinevas suunas. nüüd me peame samuti tagama ka selle, et võrdõiguslikkuse poliitika vahendeid ei tohi vähendada. meil on vaja majandustaastamisplaane, mis arvestavad ka e, võrdõiguslikkuse aspektiga, kahjuks praegused plaanid ei arvesta seda, samuti tuleb e, avalike kulutuste puhul tagada e, sooline aspekt, ma räägin siin naiste ja vanemate Äh, vabandust, lastehooldusest, vanemate inimeste hooldusest, tulen selle juurde tagasi veel, meie juba avaldasime de-, deklaratsiooni seoses finantskriisiga ja praegu korraldame Oxfamiga uurimust naiste rollist kriisis, aga praegusel hetkel veel konkreetseid tulemusi ei ole, mida saaks arutada meie muide kutsume praegust äh, kriisi või seda osa, mida meie äh, uurime, nähtamatuks kriisiks. ja tahaksin veel öelda, nii nagu hommikul ka rõhutati, et ähm, võrdõiguslikkus on meie jaoks vajalik mitte kui eesmärkis endast, vaid kuna meil on vaja majanduse arendamist ja eh, ja samas ei tohi ära unustada, et meil on vaja meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja ja, ja tegelikult see, kui me praegu majanduse taastamisest räägime, see tähendab kindlasti palju enamat kui lihtsalt majanduslik võrdõiguslikkus mul on väga hea meel, et parlamendiliikmed tõstatasid küsimuse sel, selle kohta, et kuidas mitte lasta võrdõiguslikkuse küsimusel kas tähelepanu keskmest välja jääda. see on seotud ka Euroopa Komisjoni antidiskrimineerimise vastase dokumendiga ja me oleme ka parlamendiliikmetelt teada saanud, et soolise võrdõiguslikkuses, õigustikus on suuri lünki ja kui meie diskrimineerimise vastane ettepanek läbi kukub, siis, siis ongi lihtsalt läbi kukkunud. ja siis on tegemist ka veel inimõiguste küsimusega suurepärane, et Hispaania kui eesistuja on selle teema tõstatanud naistevastase väli, vägivalla nimelt ja me peame kaaluma ka, kas meil ei oleks vaja Euroopa-ülest õiguslikku aluseks selle probleemi lahendamiseks. samuti naiste seksuaal- ja reproduktiivõigused, seda on arutatud ka ÜRO tasandil, meie peame kaaluma, kas ei teki siin mingi konflikt sise- ja väi-, välispoliitika vahel, kui me räägime naiste eh, vastavatest õigustest, ma räägin siin õigusest seksuaalharidusele, eh, rasedushooldusele, legaliseeritud abortidele, kogu sellest temaatikast tahab teha edasi? strateegiline tegevuskava, kõige oluline on tegutseda proaktiivselt meeste-naiste võrdõiguslikkusega ja võidelda kaugemale suunatud eesmärkide. sooline võrdõiguslikkus ei piirdu ainult diskrimineerimisega, võib kõrvaldada diskrimineerimise, kuid see ei taga võrdõiguslikkust ja soopõhine vägivald on just see aspekt, mis seda eh, näitlikustab, selles, sellele ei pea ainult keskenduma, kuid see on heaks lähtealuseks kui me räägime äh, rahalistest ja inimressurssidest, sellest on palju räägitud, kuid meil on vaja selliseid struktuure, mis on rahastatud, mille tegevus on suunatud just soolise võrdõiguslikkuse tagamisele ning peame võitlema kärbete vastu. meil on vaja koordineerivat organit, et need töötajad, kes tegelevad soolise võrdõiguslikkuse küsimustega, on pädevad selles valdkonnas ja neil on ka vajalikud vahendid. Eh, need ei tohi olla inimesed, kes lihtsalt tulevad tööle ja lahkuvad, väga sageli liikmesriigis öeldakse, sinu töö eh, ülesannete hulka kuulub ka sooline võrdluslikkus, et sa osaled selles komisjonis ja teises. niimoodi see asi ei käi, see on ainult osaline lahendus rääkides eh, strateegilisest tegevuskavast, me vajame konkreetseid jõuliseid meetmeid, me vajame finants- ja rahalisi vahendeid, vabandust, ja inimressursse ja me peame lähtuma praeguse teekaardi kuuest sambast ja meil on omalpoolsed väga tugevad soovitused konsultatsioonidokumendis, millele ka teil on ligipääs. kuid me peame rohkem keskenduma naistevastasele vägivallale esiteks. me peame kasutusele võtma siduvad meetmed ning põhjalikult uurima õigusliku aluse loomise võimalikkust me peame jõuliselt äh, arutama ka migratsiooni ja varjupaiga taotlemise küsimusi. Äh, see on tegelikkuses muutunud suuremaks küsimuseks, kui ta oli kuus-seitse aastat tagasi, kui me teekaarti koostasime. ja me peame keskenduma ka sellele, mida parlamendiliikmed on juba öelnud, äh, vaesuse, sotsiaalse tõrjutusele ja ma tahaksin rõhutada ka tervishoiu küsimust, mis on üha rohkem liikmesriikide tasandil huviorbiiti sattunud ja ma üritan veel minuti jooksul äh, otsad kokku tõmmata, me tahame samuti rõhutada, et see kahene lähenemine, millele viitas ka Belinda Paik äh,, et äh, ühendada äh, sooline süvalaiendamine konkreetsete tegevustega peab jätkuma, konkreetsed meetmed ei tohi kaduda, kuid see on muutunud tendentsiks ja sellele tuleb teha lõpp. ja nüüd ma mõtlen sellele, kuidas lõpetada oma sõnavõtt. teatud osad on äh, ligipääsevad andmeile tagasi, aga kui me räägime konkreetsetest eesmärkidest, me rõhutame äh, palgavahet, me räägime sotsiaalhooldest, sotsiaalkindlustusest kõikide vanusegruppide jaoks. see on praegu suureks puuduseks meie tegevuses ning lõpetuseks ja sõnavõtja vabandab, kuna aeg hakkab läbi saama me soovime, et äh, kehtivaid soolise võrdlusega raamistikku rakendataks täiel määral. see on siiani puudulik. meil on Pekingi otsused, meil on äh, naistevastase diskrimineerimise äh, vastane konventsioon, kõik liikmesriigid on sellele alla kirjutanud. see konventsioon on hea, kuid enamik liikmesriike ei ole seda ellu viinud, seega üleskutse teie liikmesriikide valitsustele äh, tagada selle kohaldamine ning tagama selle, et sooline mõõde on täiel määral äh, lülitatud ka strateegiasse kakskümmend kakskümmend. ja sellega ma tahaksin lõpetada, kuigi ma ei suutnud kõike äh, öelda, mida ma soovisin. suur tänu tähelepanu eest. Först att beklaga att vi har så begränsat med tid för våra vikt-. suur tänu, ma muidugi kahetsen, aga kahjuks meil ei ole väga palju aega kõiki nii tähtsaid küsimusi läbi võtta siin ja nüüd Odette Felipe, kes on Portugali Töötajate Ametiühingute Keskliidu naiste ja meeste võrdõiguslikkuse komisjoni ko koordinaator. Eh, tere hommikust kõigile ma sooviksin tänada ja teie komisjoni küllakutse eest äh, ja võimaluse eest rääkida olukorrast minu kodumaal ning võimaluse eest teha ka ettepanekuid Euroopa Liidu tulevaste poliitikate jaoks. ma tahaksin lühidalt kirjeldada olukorda Portugalis, naistöötajate olukorda Portugalis, arvestades ka Portugali põhiseadust pärast tuhande üheksasaja seitsmekümne neljanda aasta demokraatlikku revolutsiooni. meie põhiseadus sätestab võr-, võrdsed võimalused, võrdse kohtlemise, sotsiaalõigused naistele. käesoleval neid põhiseaduslikke sätteid ei täideta korralikult, eh, kuna vastu võetud eh, õigusakte ei täideta täiel määral ja seda olukorda on halvendanud veel majandus- ja finantskriis, mis on kõige rohkem mõjutanud ühiskonna äh, Äh, halvemas olukorras olevaid inimrühmi. Äh, seega naised on töötute armee seas kõige enam levinud, nende olukord on kõige raskem äh, ning samuti on probleeme nende palkade, pensionite ja sotsiaalkindlustusega. Portugalis on vastu võetud ka emaduse alane seadusandlus, kuid seda arvestades olukorda, et ettevõtetes kehtestatud kord ei võimalda alati ühitada era- ja tööelu naiste puhul. nelikümmend seitse protsenti äh, aktiivsest elanikkonnast on naised, enamik naisi töötab teenindussektoris, enamik naistest on parema haridusega kui mehed, kuid kahe tuhande üheksanda aasta jooksul naiste tööpuudus oli kümme koma kuus protsenti meeste puhul üheksa koma üks protsenti. ning arvestades seda olukorda tööturul siis, siis viiskümmend viis protsenti pikaajalistest töötutest olid naised viimases kvartalis ja naistes vanuses kakskümmend viis kuni kolmkümmend neli ainult kolmekümne kolmel protsendil on Äh, pikaajaline tööleping. vaatamata sellele, et paljudel naistel on parem kvalifikatsioon ja kaksteist koma üks protsenti naistöölistest saavad Portugalis miinimumpalka, mis on nelisada seitsekümmend viis eurot. Äh, kuna aga meeste puhul on see näitaja viis koma kolm protsenti ainult. Äh, diskrimineerimine palkades mõjutab äh, ka naistele makstavaid hüvitisi. naised saavad vähem hüvitisi kui meie, nii haigushüvitise puhul, pensionite maksete puhul. aastal kaks tuhat üheksa naiste pension moodustas ainult kuuskümmend protsenti meeste pensionitasest. Äh, see oli sada üheksakümmend seitse eurot keskmiselt seega majanduskriis on kõige enam mõjutanud naisi ja selle majanduskriisi tõttu äh, äh, ettevõtjad ei täida korralikult kollektiivlepinguid, äh, on, töötajad on sunnitud töötama pikemaid päevi, tegema ületunde ja see muidugi mõjutab nende era- ja pereelu üha rohkem naisi kannatab nüüd kutsehaiguste all äh, intensiivse töö tõttu ja üha rohkem naisi ka vallandatakse äh,, kui ettevõtted otsustavad kollektiivvallandamise poolt ja väga sageli naised on madalapalgalistel töökohtadel ja kui nad kaotavad töö, siis neil on väga raske uut tööd leida Äh, väga sageli naised töötavad kaksteist tundi päevas kuni kuuskümmend tundi nädalas, äh, see mõjutab halvasti nende pereelu, eriti naiste poolt. Äh, ja lisaks sellele töötavad naised kuusteist tundi kodus, täites majapidamisülesandeid, mis on tasustamata kuna ka mehed töötavad ainult kaks tundi nelikümmend viis minutit. Äh, see näitab, et ühiskonnas on käivitunud tagurpidi käik ja küsimus on nüüd selles, kuidas tagada muutused, kuidas kaasata kõik ühiskonnaliikmed, mehed ja naised meeste ja naiste vahelise võrdsuse saavutamiseks. kuidas tagada solidaarsus ja demokraatia, kuidas sundida tööandjaid mõistma, et ka isadusel ja emadusel on sotsiaalsed väärtused ja tunnistama võrdseid väärtusi ja võimalusi, kuidas tagada naistele võrdne palk äh, ja kuidas seda ka kehtestada kollektiivlepingutest. minu kogemus ametiühingu tööst ja meeste ning naiste võrdõiguse komisjoni koordinaatorina on mind õpetanud, et me peame võitlema diskrimineerimise vastu. see, me peame suurendama teadlikkust naiste õigustest, selgitama naistele, mis on nende õigused, selgitama sama ka meestele. me peame neid abistama kollektiivlepingute läbirääkimiste ajal selleks, et tagada naistele võrdne sotsiaalne kohtlemine, võrdne tasu, töötasu selleks on meil vaja äh, abi sellistelt organisatsioonidelt nagu EGOL programm, Euroopa Sotsiaalfond, selleks, et tagada meeste ja naiste vaheline võrdsus. me peame ka ILO vastavaid konventsioone, konkreetsemalt konventsiooni sada, korralikult täitma, see on oluline konventsioon, see on abiks äh, kollektiivläbirääkimiste läbiviijatele, me peame võitlema kõiki diskrimineerimisvormide vahe, vastu ja niiviisi tegutsedes Äh, saame me kasutada ka ILO abi ja ILO abi läbirääkijatele on väga väärtuslik. arvestades raskusi ja samas ka arvestades avanevaid võimalusi, äh, on Euroopa Parlamendil ka oluline roll täita koos Euroopa institutsioonidega, selleks et kindlaks määrata vastavad tegevuspoliitikad ning eraldada vajalikud vahendid, tagamaks meeste ja naiste võrdsus, äh, sugudevaheline võrdõiguslikkus Eh, ning harmoonne progress. ja selleks me kutsume üles Euroopa Liitu jätkama äh, vastavate poliitikate rahastamist, et äh, tugevdada juba saavutatud. me samuti peame välja töötama uusi projekte ning rakendama meetmeid selleks, et liikmesriigid äh, täidaksid äh, kehtivaid võrdõiguslikkusega seadusi ning tegevuskavasid. Äh, me tugevdama töö ja pereelu ühitamise mõtte omaksvõtmist ning äh, sundima ettevõtjaid kohandama vastavalt tööaega, kehtestama teatud piirnormid ja me peame selgitama ning inimestele ning levitame teadmisi õiguste kohta, eriti naiste õiguste kohta ning emadus, isa ja vanemapuhkuse võimaluste kohta. me peame ähm, süvendame solidaarsust meeste ja naiste vahel, maailm koosneb meestest ja naistest ja võrdsus kuulub äh, nii meestele kui naistele. kui me soovime võrdset Euroopat, siis äh, kõik need põhimõtted peaksid meie igapäevases tegevuses olema kajastatud suur tänu. ja nüüd saab sõna proua Vesela Karaivanovna, kes on äh, pärit äh, Bulgaariast äh, ja töötab Sotsiaalkindlustusameti asepresidendina. palun, teil on sõna ja ma tahaksin äh, veel kord meelde tuletada, et oluline on rääkida sellise tempoga, et ka tõlgid järgi jõuavad. tänan, proua esinaine. mul on hea meel ja au rääkida teile soolise võrdõiguslikkuse olukorrast minu riigis ja tänan teid äh, kutse eest. Euroopa Komisjon on öelnud, et käesolev aasta on väga oluline soolise võrdõiguslikkuse seisukohast. ma üritan teha lühidalt ning edastada teile oma põhiideed Bulgaaria riikliku strateegia kohta ning parendamisideede kohta, niimoodi, et te pärast saaksite ka esitada küsimusi, mis teid tõesti huvitavad mis siis on asjade seis? Te näete ekraanil õiguslikku raamistikku, te näete rahvusvahelisi kohustusi, mis Bulgaaria on endale võtnud ja millest lähtuvalt on välja töötanud riikliku strateegia. meil on diskrimineerimisvastane seadusandlus, meil on äh, sotsiaalkaitseseadus, ähm, meil on karistusseadustik ja muu eriõigusloome, mis võitleb äh, erinevate diskrimineerimisvormide vastu. me soovime piirata soopõhist diskrimineerimist ja muid diskrimineerimise vorme ja mis puudutab Bulgaaria rahvusvahelisi kohustusi riikliku ja rahvusvahelise seadusandluse harmoneerimise, siis mainin siinkohal Amsterdami ja Nizza lepinguid ning Euroopa teekaardi kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat kümme ning avatud koordineerimise meetodit äh, sotsiaalkaitse ja sotsiaalkaasatuse valdkonnas. meeste ja naiste vahelise võrdsuse Euroopa teekaart on meie jaoks äh, üldraamistikust ja sellest lähtuvalt äh, Bulgaaria on välja arendanud oma riiklikud programmid sotsiaalkindlustusseadus on äh, see, millega pannakse paika muuhulgas ka võrdsus meeste ja naiste vahel lisaks sotsiaalküsimustele meil on äh, soopõhine seadusandlus, eriseadusandlus ja rahvusvahelised kohustused. aga lisaks sellele on meil äh, siiski lünki mõningates äh, eluvaldkondades ja me arendasime välja riikliku soolise võrdõiguslikkuse strateegia põhimõtted on inimõigused, võrdsed õigused, võrdne kaasatus ja võrdne juurdepääs ressurssidele nii meestel kui naistel sooline tasakaal otsuste tegemise protsessis, partnerlus, seire ja kontroll. Need viimased aspektid on diskrimineerimisvastase komisjoni pädevuses ja härra Kemal Ajub, äh, esimees, on siin täna ka publiku hulgas see näitab, et minu riigi poliitika on suunatud diskrimineerimise vastasele võitlusele ja avaliku arutelu edendamisele. meil tuleb tõsta inimeste teadlikkust äh, sallimatuse ja diskrimineerimise osas, sest seda endiselt eksisteerib. strateegilised äh, eesmärgid ja tegevusvaldkonnad, majandusvaldkond on väga oluline, siin on Lissaboni tööhõive eesmärgid, palgalõhe kõrvaldamine, sooline võrdõiguslikkus ettevõtluses ja põllumajanduses sotsiaalkaitsesüsteemides võrdõiguslikkuse tagamine ning äh, vaesuse vastu võitlemine, töö ja eraelu ühitamine, tõhusad poliitikad äh, avalikus erasektoris, äh, paindlikud tööhõivevormid, äh, laste ja täiskasvanute sotsiaalteenuste kättesaadavuse parandamine, soolise võrdõiguslikkuse edendamine otsuste vastuvõtmise protsessis, soopõhise vägivalla kõrvaldamine, inimkaubanduse vastane võitlus äh, ja sooline võrdõiguslikkus äh, julgeolekusüsteemides. meil on mitmesuguseid stereotüüpe ja eelarvamusi, mille vastu tuleb võidelda haridusmaastikul ja meedias. tsiviilühiskonnas äh, peaksime me olema sallimatud äh, seksistlikute äh, reklaamide osas, mis on naisi alandavad. meil tuleks muuta ka valimisseadust, et viia sisse kvoodid, saavutamaks naiste suuremat osakaalu poliitikas ja avalikus elus ma olen üritanud analüüsida, nagu te näete, naiste ja meeste osalemist parlamendi valimistel. kolmkümmend kolm protsenti on naised, kuuskümmend seitse protsenti mehed, aga kui nüüd vaadata järgmist äh, skaalat, siis siin on näha valimistulemused äh, hoolimata ebavõrdsusest valimissedelitel on olukord selline, et parteides äh, valitseb suhteline võrdsus, näiteks äh, Gerb, konservatiivne partei on praegu juhtrollis Bulgaaria poliitikas ja osad parteid on äh, seadnud naised äh, valimisnimekirjades äh, esikohtadele. ja see on minu arvates väga oluline. valimiste korraldamine peegeldab ka poliitilise partei väärtusi parlamendi liikmetest naised kindlasti edendavad äh, soolist võrdõiguslikkust ja ka Euroopa Liidu vastavat seadusandlust. me vaatame peagi üle soolise võrdõiguslikkuse strateegia, see on ju tänaste arutelude põhiteemaks ja seetõttu tahaksin ma toonitada mõningaid elemente, mis on olulised nii minu riigile kui ka, ma arvan, kõikidele Euroopa Liidu liikmetele. meil peaks olema kõikehõlmav riiklik mehhanism tagamaks võrdseid võimalusi naistele ja meestele lähtuvalt äh, Pekingi konverentsil vastu võetud tegevusplaanist aastal tuhat üheksasada üheksakümmend viis see on üks punkt, teiseks äh, finantsgarantiid, mida on äh, välja pakkunud äh, Bulgaarias riiklik nõukogu, mis tegeleb meeste ja naiste võrdõiguslikkusega ja Euroopa Liidu tasandil peaks liikmesriike tabama sanktsioonid, kui nad ei lähtu teekaardist. riiklik seadusandlus ja riiklik sotsiaalkindlustus süsteem, need kõik äh, peaksid liikmesriikides sisaldama ka isaduspuhkuse mõistet. Bulgaarias on võimalik isadel võtta isaduspuhkus, aga eksisteerivad äh, stereotüübid ja isegi kui äh, see puhkuseõigus on olemas, seda ei kasutata, aga loodetavasti see muutub. tänan. me oleme siin arutanud seda, kuidas kohalikku tasandit rohkem kaasata kohalikud omavalitsused peaksid looma konsultatiiv- või nõuandeorganid, tagamaks, et äh, rahvusvahelise võrdõiguslikkuse strateegia väljatöötamine on alt ülespoole kulgev protsess. ja nagu ka eelkõnelejad ütlesid, siis inimõigused, tervishoid ja tööjäreleühitamine on ka väga olulised teemad. tänan ja läheme nüüd edasi oma päevakorraga. järgmisena saab sõna viieks minutiks. kõigepealt meie kolleeg proua Kurmai, palun. Dear colleagues uh,, as you are not surprised that a woman has to replace, I was chairing in the ICP political bureau ma ei ole just ümardanud, ma asendasin eh, teises juhatuses ja mul on hea meel täna olla siin. Eh, ja mul on hea meel, et ka Euroopa Naiste Surverühma peasekretär on täna kohal. ma tahaksin puudutada mõningaid aspekte seoses soolise võrdõigusliku see teekaardiga ja õnneks on ka kolleeg, kes meenutab mulle, kui mul midagi mainimata jääb, see on oluline, et on võrgustik ja sellisel juhul on kõik võimalik naise. meil on vaja äh, täpseid usaldusväärseid andmeid, mitte ainult poliitikate kujundamiseks, vaid ka edasiste arengute jaoks. väga paljud Euroopa naised äh, puutuvad kokku mitmekordse diskrimineerimisega ja me ei saa neid aidata, kui meil ei ole täpseid andmeid olukorda. mulle meenub Liivi Jaruka aruanne äh, romi naiste olukorra kohta. ja kui me täpselt ei tea, kui palju selliseid naisi on, siis on väga raske midagi ette võtta. see oli esimene äh, Äh, samm, seega iga poliitika peab toetuma statistilistele andmetele ja see on minu üleskutse ka Euroopa naiste surverühmale ja ma ütlen, et kõik minu kolleegid äh, komisjonis toetavad seda. samuti me vajame vahendeid, ressursse, meil on vaja Euroopa rahasid, et äh, aidata teekaardiga ette nähtud poliitikate elluviimist. seda on sadu kordi rõhutatud, ja samuti meil on vaja konkreetseid sihtmärke selle tegevuseks ja selleks on vaja Euroopa rahastamist. Äh, näiteks minu kodumaal Ungaris sotsiaalministeeriumis loodi just äh, kuus töörühma, täpselt nii, nagu meie äh, strateegias on ette nähtud ja äh, on minu soovitused nüüd selle kohta, meil on head mõtted, kuid kuidas seda siseriiklikult ellu viia läbi rahvusparlamentidele. täna on räägiti, et puuduvad vahe, meetmed meeste-naiste palgavahe ületamiseks, võrdse tasustamise põhimõtte elluviimiseks äh,. Äh, ja äh, on veedetud, et me vajame seitsekümmend aastat selleks, et üle saada sellest palgalõhest ja tänapäeva ühiskonnas ei ole see aktsepteeritav. seega me peaksime avaldama omapoolset niimoodi pehmet survet äriühingutele, et need ettevõtted, kus on rohkem kui sada töötajat, koostaksid oma äh, soolise võrdõiguslikkuse kava ning äh, tar-, võtaksid tarvitusele meetmed kaitsmaks haavatavamaid töötajaid, naisi me peaksime kaaluma äh, selliseid lahendusi, isegi kui see äh, suurendab halduskoormus äriühingutele. ja loomulikult äh, selliste strateegiate nagu kakskümmend kakskümmend puhul me peame arv-, sisse viima ka meetmed üle saamaks kriisist. ja me peame juhtima pidevalt tähelepanu sellele, et asjaolu, et naistele makstakse võrdse töö eest vähem, on ebaseaduseline ja seetõttu mina kutsun üles naistevastase vägivalla vastu võitlemise direktiivi koostamist. isegi kui me suudame seda Euroopast läbi suruda, on meil vaja ka naistevastase vägivalla aspekt teekaardi sisse viia. kui meil pole äh, võimalik ellu viia vastavad kaitsemeetmed, siis me peaksime siiski suuteline, suutelised olema hindama tulemusi ja andmeid peaksid äh, koguma nii liikmesriigid kui ka kohalikud omavalitsused ja selleks on meil vaja ka teatud äh, seiremehhanismi nagu vaatluskeskust ja majanduse taastamise kavasse tuleks sisse viia ka soolist võrdõiguslikkust tagavad meetmed. finantskriis äh, kõigepealt äh, mõjutas negatiivselt meesti, mehi, sest mehi töötab rohkem äh, finantssektoris ja autotööstuses. ja seejärel mõjutas see ka omakorda naisi, kuna naisi on siiski juhtivatel kohtadel vähem äh, kui me räägime eelarvekärbetest, siis see eelarvekärped mõjutavad rohkem naisi kui mehi, sest naisi töötab avalikus sektoris rohkem. selleks on vaja ka kõigist äh, kriisist väljatulemise strateegiates arvestama. ja mul on veel viies punkt, äh, mida ma tahaksin äh, rõhutada, enne kui mu kõneaeg läbi. täna küsiti soolise võrdõiguslikkuse keskuse kohta kas äh, need küsimused jäävad nüüd äh, ühe või teise voliniku alla, äh, härra Andori või proua Redingi alla. ja seega ma kutsun üles kolleege jälgima, kuidas see asi kujuneb, selleks et mitte kaotada võimalust efektiivselt ja äh, Äh, tulemuslikult tegutseda selles suunas ja muidugi me peame kaaluma ka seda, kuidas see teekaart ja selle meetmed mõjutavad mehi ja naisi. suur tänu, proua Janakudakis. suur tänu. tere kõigile ja eh, see fakt juba, et me kõik oleme siia kokku tulnud, näitab, et eh, teekaart on väga hea Suurbritannia on kuuekümne aasta jooksul väga kaugele jõudnud, naistel on õigus hääletada, nad saavad praktiseerida arstina, juristina ja nii edasi. Eh, isegi üks naine oli meil eh, eh, kuningliku lennuväe piloot. muide, nad saavad ise otsustada, kus nad töötavad, ostavad kinnisvara, otsustavad, millist ravi valida, naised ja mehed mõlemad on teinud väga palju tööd selle saavutamiseks. aga e, peatuda on veel vara, väga palju on veel ära teha. naised ja mehed muide ei saa samat palka sama töö eest, naised ja mehed ei koge sarnast suhtumist töö juures. laste hooldus, pensioniõigused, kõik on veel naiste ja meeste vahel ebavõrdsust tekitanud ning äh, rääkides äh, ko-, koduvägivallast ja seksuaalsest ahistamisest, siis ikkagi kannatavad naised. Mm, äh, naised poliitikas on samuti väga oluline äh, teema, just sellisel areenil saab seda väga hästi arutada, aga seda peab käsitlema ka liikmesriikides. loomulikult kõigil naistel ja meestel on erinevad kogemused, see tähendab seda, et peaksime küsima, kuhu me liigume. kas me tahame tõesti, kas on vaja Euroopa Liidu strateegiat, muidugi on, aga on vaja ka Euroopa Liidu liikmesriikide strateegiat. kui me räägime naistest liikmesriigi tasandil, siis äh, peab arvestama seda, et see on parim tasand naistele ligipääsemiseks. Euroopa Liidu tasandil võib ükstaskõik mida teha, aga see ei ole kõige lähem tasand inimestele. Äh, naiste osa ettevõtluses saab tõsta näiteks ka eh, liikmesriikide tasandil. üks küsimus, millega kindlasti peab tõsist tööd tegema, on anda naistele võimalus valida. valida, kuhu nad lähevad, mis nad teevad, kas nad tahavad tööd teha või mitte. Eh, see valik tuleb naiste volitamise, tuleneb naiste volitamisest, näiteks naine eh, võib kui ta tahab olla ka koduperenaine. ja kui meil on meestega võrdsed õigused, siis peab arvestama seda ka pensioni määramisel. naised, vaesus, prostitutsioon, haavatavad grupid, vägivalla ohvrid, naistega kaubitsemise ohvrid, kõik need küsimused vajavad liikmesriikide toetust veel üks valdkond, mis väärib käsitlemist, on haridus, tuleb kaaluda, kus me oleme olnud, kuhu me oleme jõudnud, kas me tõesti oleme sündinud naisteks ja selle tõttu armastame roosat ja kas tõesti poisid peavad eelistama sinist? ka lastega tuleb rääkida, rääkida võrdsel alusel nii tüdrukute kui poistega, öelda, et maailm on kõigile avatud. haridussektor, vabaühendused, kõik saavad midagi ära teha. naistele saab suurema inimväärikuse tagada näiteks pensionitega, aga ka lastetoetustega. me ei tohi ära unustada seda tervet armeed naisi, kes, kes on professionaalid. naistel peab olema eh, inimväärikus, sõltumatus. sellised organisatsioonid, nagu täna siia on kogunenud, kõik aitavad sellele kaasa, toetavad naisi. ma ei ole samas äh, liiga vaimustunud ülereguleerimisest. ja proua Vassiljev, teie kommentaaride ko kohta tahaksin öelda, et mulle meeldis see mõiste või mõte, et me peaksime proaktiivsed olema, aktiivselt sekkuma. naistevastane vägivald, see, see ei tohiks meid unustama panna ka meestevastast vägivalda naistevastane vägivald toimub kõige madalamal tasandil ühiskonnas, mitte Euroopa Liidu tasandil, koha peal saab midagi ära teha, et nüüd naised peavad saama valiku otsustada, mis nad tahavad teha. ma ei saa tõsiselt võtta, kui naine ütleb, et, et et ta, ta, ta on ainult koduabiline. miks ainult koduabiline? ta on koduabiline, see on ka suur väärtus. ning äh, viimane asi, mis ma, äh, millest ma tahaksin rääkida, on tööõigus. ärge puudutage seda, te võite naistele halba teha. me peame väga ettevaatlikud olema. kui me liiga palju reguleerime, siis muide, siis hakkavad tööandjad niikuinii tegema oma otsuseid nii, nagu nad ise tahavad, meeldib see meile või mitte ega meil ideaalset maailma niikuinii ei ole. ja ähm, arvan, et õigusakte tuleb algatada eelkõige liikmesriigi tasandil. proua Paikile tahaksin öelda, et ähm, te viitasite sellele, et paari suhetes otsustavad naised, kes jääb koju äh, äh kuigi ka naised võivad rohkem teenida, aga minu aeg on vist otsas, seega suur tänu. ja nüüd äh, Paik, palun. ma tahaksin teile nüüd äh, nii-öelda läbisegi vastata nendele küsimustele, mis siin tõstatati, aga nüüd see viimane küsimus. Euro-, ma rääkisin tõesti Eurobaromeetri küsitlusest et tulemused avaldatakse varsti, tõesti osa tähelepanekuid võib-olla tuli meile ootamatutena. loomulikult, liikmesriigid on kogu selles protsessis väga tähtsad sotsiaalpartnerid, kõik tegijad. ma ei hakka siin teesklemagi, et üks mingisugune raamseadus või, või, või teekaart on ideaalne, see on koostatud Brüsselis ja see aitab äh, kõiki lahendada ja koha peal ei mõisteta lihtsalt seda. ei, otse vastupidi. Äh, see raamistik saab e-, tõhus olla ainult läbi kohapealse tegevuse. nüüd järgmise viie aasta jooksul on vaja arvestada ka seda, et rohkem naisi on ettevõtjateks saanud ja tööandjateks saanud, aga ikkagi äh, kannatavad ettevõtluses naised ja nendele tuleb tähelepanu pöörata ning enne kui Sita kõneles, ma selgitasin, milline on võrdõiguslikkusega tegelev struktuur, komisjon, ma ei tahaks selle juurde tagasi tulla, võib-olla siiski oma sõnavõtu lõpus, aga mitmikdiskrimineerimise puhul, mida nimetas Liivia Jaruka, on vaja see võtaks meie soolise võrdõiguslikkuse poliitika osaks, sest tõesti niisugune mitmetasandiline diskrimineerimine puudutab ka suhteid teiste elanikkonnagruppidega. ma rääkisin siin juba soolisest perspektiivist näiteks, äh, muustlaskogukonna kaasamisest ühiskonda viimase viie aasta jooksul on äh, muide hakatud paremini mõistma seda mitmikdiskrimineerimist ja Euroopa Liit on muide selle jaoks väga palju ära teinud, kahe tuhande kaheksandal aastal äh, tegelesime selle te teemaga, me jätkame seda, liikmesriigid on soovinud seda. Euroopa tasandi vabaühendused, kelle põhitähelepanu on tegelikult teatud kindlale teemale pööratud, on hakanud järjest rohkem endale teadvustama mitmist diskrimineerimise probleeme. ja ma arvan, et ähm, näiteks inimõiguste volinik Euroopa Nõukogust, ma ei tea, avaldas sooülese diskrimineerimise raporti mis ja seda teemat on ka Põhiõiguste Amet käsitlenud. Euroopa Naiste Surveorganisatsioon on öelnud, et äh, õigu-, meie õigustikus on veel suuri lünki, minu meelest see on natukene liialdatud, loomulikult see diskussioon jätkub, aga kahe tuhande teise aasta direktiivi läbivaatamisel eelmisel aastal, mida juhtis Tomson ja võib-olla parlament äh, soovib selle juurde tagasi tulla. see tõi välja probleemi äh, diskrimineerimise kohta väljaspool töökeskkonda, teenuste osutamisel ja nii edasi. näiteks võiks läbi vaadata, mis on toimunud kindlustuses ja finantsteenuste sektoris. aga võiks kaaluda ka seda, et uute valdkondade katmist, neid, mis siiani ei ole käsitletud, näiteks haridus. ja arutada siis, kuidas nende teemadega edasi minna. ma ei taha öelda, et jälle tehakse õigusloomeline ettepanek, kui seda on vaja, siis teeme kõigepealt mõjuhinnangu nagu tavakorras, aga kahe tuhande neljanda aasta direktiivi vaadatakse varsti või on vaja varsti jälle läbi vaadata. paljud kutsusid üles soolise vägivalla vastase direktiivi vastuvõtmisele aga millega see direktiiv siis nagu tegeleks? Teie Euroopa Parlamendis eelarvemenetluse käigus kahe tuhande kaheksandal aastal, valmistades ette kahe tuhande üheksandat aastat, võtsite vastu otsuse äh, vastavasisuliste mm, uuringute korraldamiseks liikmesriikides ja see annab meile võimaluse hinnata, millised lüngad on, kuidas nendest üle saada, kas selleks on vaja direktiivi Euroopa tasandil või mitte. loomulikult äh, eesistuja oma Rootsi äh, kokkuvõtted on olemas, kaheksandal märtsil arutatakse neid. kuidas nüüd neid inimesi, kes igapäevaselt ei tegele soolise võrdõiguslikkusega, oleksid teadlikud äh, sellest temaatikast, olgu see siis välispoliitika, põllumajanduspoliitika või muu valdkond, kuidas saaks nendele inimestele selgitada, et sooperspektiiv nende töös ei aita mitte ainult võrdõiguslikkust tagada, vaid aitab ka nende enda tööle kaasa see on parim, parema poliitika tegemise vahend. meil on vaja spetsialiste, aga meil on vaja ka kõikide äh, poliitikate spetsialistide seas inimesi, kes on spetsialistid ka soolise aspekti osas. seega teil on väga palju ära teha, soovin teile jõudu eh,. Tack, då ska vi övergå till eh, diskussion och frågor från eh, deltagarna. suur tänu ja nüüd jõuame siis arutelu juurde, osalejad eh, saavad esitada küsimusi ja kõigepealt saab sõna proua Paranova, palun. Uh, uh, suur tänu, esinejana, ja ma alustan sealt, mida ütles viimati proua Paik. ma olen püüdnud üles kirjutada kõik need poliitikavaldkonnad, kus äh, sooline võrdõiguslikkus on tähtsus, tööturg, palk, majandusareng, majanduskriis, tervishoid, maaelu areng, äh, finants, äh, jätkusuutlikkus, keskkonnakaitse elamistingimused, immigratsioon, vaesus, sotsiaalne tõrjutus, innovatsioon, soopõhine vägivald ja nii edasi, see nimekiri võiks veel pikem olla kuid mul on tunne, et nimetatud strateegia ja teekaart elavad oma elu, sõltumatult sellest, mida meie teeme siin Euroopa Liidus või parlamendis ja ma tooksin teile näite. kui komisjon otsustas äh, sisse viia terviseaspekti kõikidesse poliitikavaldkondades, siis kõikidel valitsustel tekkis raskuse sellest kinnipidamisega ja miks mitte lihtsalt öelda ja siin ma viitan proua Paiki viimastele sõnadele, sooline võrdõiguslikkus kõikidesse poliitikatesse ja muudaks selle kohustuslikuks kõikide liikmesriikide jaoks ja nagu meie kolleeg ütles, võib-olla kulub kaheksakümmend aastat kuni sada aastat, kuni jõutakse kompleksse soopõhise lähenemiseni või suudetakse tagada selline kvaliteet, nagu me soovime äh, ja muuta seda äh, osatähtsust kolmkümmend kolm, kuuskümmend seitse ja kui meil on selline kohustuslik lähenemine eh, sooline võrgustik kõikidesse poliitikatesse, punkt, siis see annaks tugeva signaali kõikidele, olgu tegemist siis komisjoni presidendiga, ülemnõukogu eesistujaga, äh, fraktsioonide juhtidega, peaministritega või kohalike omavalitsuste juhtidega. Eh, ja see oleks signaal, et me ootame nendelt tegevust selles valdkonnas suur tänu, proua Estrela. suur tänu, esinaine. kõigepealt ma sooviksin tänada kõiki sõnavõtjaid väga huvitavate sõnavõttude eest naised on endiselt mitmete diskrimineerimisvormide äh, subjektiks ja on aegu, kui diskrimineerimine muutub hullemaks, kui me räägime meeste ja naiste palgaerinevusest, viis aastat tagasi see oli viisteist protsenti keskmiselt. ja nüüd selle asemel, et väheneda, on see kasvanud äh, üle seitsmeteistkümne protsendi, kui me räägime meeste ja naiste vahelisest palgaerinevusest. ma tahaksin kasutada tänast võimalust, et esitada mõningad küsimused meie esinejatele ja konkreetsemalt ühe teema kohta, mis meil on päevakorras. ja mis äh, seotub ka äh, emapuhkuse, raseduse, sünnitusjärguse alase seadusandlust, aga me räägime, et era- ja tööelu ühitamine on oluline, kui me soovime tõesti edendada meeste ja naiste vahelist võrdsust, äh, selleks, et saavutada Äh, töö ja pereelu ühitamine, äh, peavad mehed ja naised omavahel jagama kõiki kohustusi, nii perekohustusi kui ka töökohustusi. mehed ja naised peavad olema võrdsed. oma töö ja pereelu korraldamisel, see, kuidas nad korraldavad oma pereelu, see, kuidas nad korraldavad oma tööelu ja minu küsimus on, mida teie arvate sellest, kui ühenduse tasandil võetakse vastu õigusakt ema ja isa puhkuse kohta, mõningates liikmesriikides neid juba eksisteerivad, on olemas ka nõnda vanemapuhkus. ühenduse õigustikus me räägime aga emapuhkusest ja vanemapuhkusest ainult. ma arvan, et me peaksime omast poolt väljastama signaali, kui me soovime üle saada stereotüüpidest ja sellele viitas ka proua Paik praegu läbiviidava uuringu tulemusena. ei tohi me unustada, et paljud naised ise leiavad, et nemad peaksid jääma koduseks. ja selles osas me peaksime mõtteviisi muutma ja seda on võimalik teha ka seadusloome kaudu ja ma tahaksin kuulda teie arvamust selle kohta. kas teie ei arva, et emadus ja isadus on ühe mündi kaks poolt ja seetõttu nendega tuleks tegeleda võrdsetel alustel samas direktiivi raames? suur tänu, järgmisena härra Tarabella. suur tänu paar-kolm märkust mis puudutavad tulevast komisjoni strateegiat. võib-olla tundub, et stereotüüpide vastast võitlust siin ei käsitletud ja samas neid stereotüüpe on igasuguseid, on eh, naiste kohta käibel olevaid stereotüüpe, vaatamata eh, kriisile on eh, selliseid töid, kuhu on väga vähe soovijaid, kus on vaja näiteks tehnilisi oskusi, näiteks ehituses keevitaja ja väga vähe naisi soovib niisugust tööd hakata tegema, aga jah, aga miks mitte jagada teatud elukutseid, võib-olla siis keskenduda eh, eh, seega võitlusele stereotüüpide vastu, sest muide ka mehed eh, on langenud stereotüüpide lõksu, näiteks mingisugustes koolieelsetes lasteasutustes on väga vähe meespersonali sageli lausa küsitakse, mis see siis nüüd on, mingi mees on siia väikelapsi õpetaja, õpetama tulnud, aga ma arvan, et äh, uus lähenemine oleks siiski kasulik. ma ei taha pikalt rääkida, aga oma töökarjääri alguses äh, oli mul muide raske pärast sõdaväge ähm, äh, leida tööd ja ma töötasin oma advokaadist abikaasas sekretärina, hoolitsesin dokumentide eest ja tegin õhtusüüa ka. aga see oli väga ammu, ma arvan siiski, et oleks vaja stereotüüpide vastu võidelda eh, ja ka pressis eh, ja käsitleda nii naisi kui, naisi puudutavaid kui ka mehi puudutavaid stereotüüpe. ja nüüd teiseks tahaksin rääkida naistevastasest vägivallast. ma ei, ei saa eh, sugugi jätta mainimata kampaaniat, mis pärineb muide Kanadast, mis puudutab mehi, see puudut-, ei puuduta mitte füüsilist vägivalda, aga ka psühholoogilist äh, vägivalda ja seda nimetatakse äh, valge lindi kampaaniaks. kakskümmend aastat tagasi Kanadas äh, mõrvati või üks noormees mõrvas ühe naisüliõpilase Tehnikaülikooli territooriumil ja muide tappis veel viisteist noort üliõpilast ja just noormehed asusid võitlema eh, sellise käitumise vastu, ütlesid, et niisugune käitumine on eh, täiesti vastuvõetamatu, muidu peetakse kõiki mehi monstr-, eh, monstrumiteks. seega tuleks niisuguse võib-olla ka niisugusest äh, aspektist rääkida, nagu teadvustades meestele seda probleemi, kui me võitleme vägivalla vastu. suur tänu ja nüüd jõuame teiste kõnelejate juurde ja palun meenutan teile, et teil on kõneaega üks minut ja see mõeldud küsimuste esitamiseks. ja esimesena saab sõna Emilia Blogi. ja tere, ma olen siin ma esindan kohalikku ja regionaalset tasandit. ma olen Euroopa kohalike omavalitsuste ja regioonide nõukogu esindajana siin ja ma tahaksin öelda, et kohalik ja piirkondlik tasand tõesti väga aktiivselt äh, soovib edendada naiste-meeste vahelist võrdõiguslikkust ja minu küsimus on lühike ja selge. kas äh, piirkondadele ja linnadele antakse ka roll selles uues strateegias, kas nendega arvestatakse täna? tänan. ja palun järgmine kolleeg tänan, mu küsimus on väga lühike. esindan Ühendkuningriigi ministeeriumit, mis vastutab äh, võrdõiguslikkuse eest ja mul on küsimus äh, proua Paikile seoses konsultatsiooniprotsessiga. liikmesriikidel oli võimalus esitada oma arvamusi teekaardi tuleviku kohta, aga kas enne juulit äh, on nüüd veel võimalus äh, oma panusega välja tulla, kui, siis mis on see tähtaeg? suur tänu. Anna Kannavo, palun. ta oli meil vanem ka komisjoni esinejana siin Euroopa Parlamendi endine liige tänan, proua esinaine, et te mulle sõna annate, mul on suur heameel siin täna kuulamisel osaleda ja tahaksin äh, tõesti õnnitleda teid korraldamise puhul, ma ise olin ka selle komisjoni esinaine kaks ja pool aastat. tahaksin esitada kaks küsimust, mis on äh, suunatud kõikidele kõnelejatele ja ka naisküsimuste lobi töö tegijatele. esitan küsimused inglise keeles. kas te arvate, et sotsiaal, religioon ja kultuurilised küsimused omavahel seotud, kui me räägime meeste poolsest hegemooniast, domineerimisest ühelt poolt ja soopõhisest vägivallast teiselt poolt. ja teine küsimus, siiani on soo põhine võrdsus ehk siis võrdõiguslikkus olnud põhiliselt äh, naiste tegevusväljaks välja arvatud need mõningad üksikud näited, meeste hulgas no näiteks see Kanada näide. kas ei oleks mitte aeg kaasata süstemaatiliselt, programmiliselt ka mehi? kas sooline võrdõiguslikkus on ka meeste asi, jah või ei? Varmt tack och välkommen tillbaka till eh, parlamentet idag. Nästa Suur tänu. Anne-Catherine Shirata, palun. Euh, vous... Ma question concerne euh, d'abord le titre. kõigepealt äh, rääkiksin naiste võrdõiguslikkus ja naiste õiguste komisjoni nimetusest juba, miks me ei räägi õig-, vastusest, vastutusest ja kohustustest seoses õigustega? juba algusest peale olen aru saanud, et mehi siinkohal ei ole, mehed on ka kõiges süüdi ja diskrimineerimine, kas see ei puuduta ka eh, mehi siis, kui naised kokku kogunevad? ja kas ka vahel ei toimu äh, naiste omavahelist diskrimineerimine ning teiseks ma olen aru saanud, et räägitakse äh, eelarves blokeeritud vahenditest, kui on vaja abistada üksiknaisi, ähm, vägivalla all kannatanud naisi, kellel oleks vaja finantsabi, kas ei oleks mingit äh, mingid eelarvevahendid siiski küll noorte tütarlaste ja noormeeste koolitamiseks, et nad üksteist paremini tundma õpiksid, et nad oskaksid üles ehitada eh, tugeval alusel seisva elu, psühholoogiliselt terve elu. seda võiks juba koolis teha, kas need hälbed ja probleemid ühiskonnas, eh, mida me siin täna käsitleme, kas need ei pärine äh, teineteise mittemõistmisest, mis äh, hiljem, mis pärineb juba kooliajast ja mis juba, mis siis hiljem elus väljendub ebastabiilsetes paarisuhetes ja mõjutab seega kogu ühiskonda. Eh, suur tänu kõikide küsimuste ja aktiivsuse eest enne kui ma annan sõna külalistele küsimustele vastamiseks, tahaksin teile öelda, et kõikidel külalistel on vastamiseks kolm minutit, sellepärast et äh, siis oleks meil vaja ka aega, et raportöör saaks teha kokkuvõtte ja enne kui ma annan külalistele sõna, sooviksin toonitada järgmist. meie töö võrdõiguslikkus komisjonis äh, on suunatud sellele, et luua parem ühiskond meestele ja naistele. sõltumata soost soovime me võrdset kohtlemist kõigile, see on oluline, et me saaksime elada ühiskonnas, kus austatakse üksikisikuid rohkem. ja nüüd sooviksingi siinkohal anda sõna külalistele, proua äh, Vassiljadu, palun vastake, kui võimalik, kolme minuti jooksul. Um, we... tänan, ma üritan piirduda kolme minutiga, ma kuulsime väga palju, kuid ma ei suuda kõike kommenteerida. üks küsimus, mida peaaegu kõik sõnavõtjad äh, mainisid, on naistevastane vägivald. Euroopa naiste surverühm äh, otsib vastuseid sellele, milline võiks olla Euroopa tasandil õiguslik alus erinevalt ühest meie kolleegidest, kes on juba lahkunud, ütles, et me ei peaks kannatama üleriigilise reguleerimise pärast, vaid tegelikult seadusandlus võib muutuda suhtumist nii ühenduse tasandil kui siseriiklikul tasandil ja seetõttu on oluline, kui me räägime Euroopa Liidu strateegiast, et komisjon võtaks jõulise seisukoha ning väidaks, et Euroopa seda soovib. kui me jätame selle liikmesriikide pädevusse, liikmesriigid on küll ühinenud äh, naistevastase diskrimineerimise konventsiooniga, nad on küll alla kirjutanud, kuid rakendanud pole. ja seetõttu tegemist on huvitava nähtusega ja me peame ikka selle juurde tagasi tulema. kui me räägime soopõhisest vägivallast, äh, ma rõhutan vajadust statistika andmete järgi Euroopa tasandil selleks, et meil on vaja konkreetseid näitajaid, et üks kuuest naisest pekstakse läbi ja me Euroopa Nõukogus ka Äh, Euroopa Nõukogu liikmesriikide seas kulutatakse miljardeid võitluseks selle nähtuse vastu, kolmkümmend neli miljardit aastast. ja seda kõik seetõttu, et mehed on naiste suhtes vägivaldsed. ja äh, vastates nüüd sellele inimesele, kes esitas küsimuse naiste, naiste surverühmale, sellele soopõhisest vägivallast, siis meie surverühma seisukoht on selge, me räägime soopõhisest vägivallast, meeste vägivallast naiste vastu ja nii saan mina aru ka sellest, et Euroopa Nõukogu konventsioon on sellele suunatud, valitseb vahetu seos kahe aasta vahel, kahe asja vahel. küsimus jääb, millise struktuuri selleks võitluses kasutada. Äh, nüüd mõeldes võtmetähtsusega küsimusega, siis meid paluti kommenteerida äh, praegu esitatud direktiivi eelnõu emapuhkuse kohta me igati toetame proua Estrella ettepanekut, et rõhuasetus peaks olema äh, rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal äh, võrdne äh, emapuhkuse hüvitus äh,, võrdne äh, palgaga kui me räägime isapuhkusest, siis meie liikmed on siin kahte leeri jagunenud, mitte selle tõttu, et me ei pea seda tähtsaks, ma toetan proua Estrella mõtet, et tegemist on väga tähtsa aspektiga, kuid äh, me võime esitada küsimuse, miks isapuhkuse ettepanekut ei ole esitatud? me ei ole näinud välja pakutud alternatiive. ja see on meie seisukoht me mitte ei toeta seda mõtet, et isapuhkus peaks olema sisse viidud ka emapuhkuses, me leiame, et naised vajavad sünnitusjärgset puhkust, arvestades taastumisvajadust ja muid äh, füüsilisi vajadusi. Ähm, suur tänu, proua Philippe. Äh, ma üritan vastata kahele küsimusele. esiteks Äh, Edith Estrella poolt esitatud küsimusele ja ma tooksin näite oma kodumaalt. minu kodumaal on ette nähtud kahekümnepäevane isapuhkus. aga me ei kasuta ära seda võimalust ja seetõttu tuleks äh, rohkem panustada suhtumise ja käitumise muutmisesse. meestel on õigus nagu isa õigusele kuid me peame tagama nende õiguste kasutamise. et oleks võimalik ka mehi kaasata pere ja tööelu ühitamise protsessi äh, kogu selle aja jooksul, mil peres kasvavad lapsed po. Portugalis äh, võib saavutada läbimurret ainult siis, kui mehed, kes töötavad ettevõtetes, tõesti hakkavad kasutama äh, isapuhkust ja võib-olla naised oma raseduse sünnituspuhkust vähemal määral, et saavutada tasakaal. kuid nagu ma ütlesin, see on mõtteviisiga seotud. teiseks ma rääkisin meeste ja naiste vahelisest palgaerinevusest Portugalis. me peaksime rohkem rääkima võrdsest tööst ja võrdsest tasust, see peaks olema tähtsaim põhimõte, millele me peaksime keskenduma, sest on olemas probleeme ka erasektoris, kus on rohkem naisi Äh, kus siiski naiste palk on palju ta-, madalam, meil on vaja metoodikat, et analüüsida äh, tööpõhimõtted, et võrdse töö eest makstaks võrdset palka. tööl ei ole sotsiaalset sugu. kuid nagu ma ütlesin, me peaksime analüüsima erinevaid töökohti, äh, tööpanust ja tagama selle, et võrdse töö eest makstakse naistele ja meestele võrdset palka. praegu aga kehtivad väga suured palgaerinevused meeste ja naiste vahel. isegi siis, kui mehed ja naised äh, täidavad täpselt samasuguseid tööülesandeid see on, millele me peaksime rõhuna. see ei tähenda seda, et me ei peaks jätkama uuringuid, analüüsi selleks, et leida äh, võrdlusmomendid erinevate töökohtade vahel. kui me räägime autotööstusest, siis ka naised töötavad konveierliinide juures. Äh, mõningates tehastes nad täidavad täpselt ülesande, saab täpselt samu ülesandeid kui mehed ja saavad võrdset tasu, aga on olemas ka ettevõtted, kus need saavad madalamat palka ja sellist olukorda tuleb muuta äh, meie tegu oma meetmetes näeme ette kõiki aspekte, kaasates kõiki sugupooli. selleks on vaja levitada infot, me peame jõudma oma infoga inimesteni ja töötajateni ning tööandjateni. tänane proua Karanova, palun председател. Въпросите са много интересни, както и дебатите, които са подложени тук. Аз бих искала да се спра на два... Tänan esinaine, tänan esitatud palju huvitavaid küsimusi, ka arutelu on olnud üsna huvitav kuid ma tahaksin käsitleda kahte erinevat teemat. kõigepealt vanemapuhkuse teemat. mina soovitaksin asendada rasedus, sünnituspuhkus nõndanimetatud vanemapuhkuse mõistega. kui me räägime emapuhkusest, siis me tavaliselt mõtleme ema õigusi ja kohustusi. kui me asendame emapuhkuse vanemapuhkuse mõistega, suudame me äh, lõhkuda kivistunud stereotüüpe. ja sellel saab olema ka parem psühholoogiline mõju, mis aitab üle saada äh, meeste ja naiste ebavõrdsest kohtlemisest. meie kolleeg Portugalist rääkis äh, puhkuse pikendamise vajadusest, see on hea alus ja sellest me peaksime lähtuma. kuid ma arvan, et oleks vaja e-, kehtestada nõuded tööandjatele, kelle ettevõttes töötab rohkem kui viiskümmend töötajat, et nad koostavad iga-aastaseid võrdsete võimaluste tegevuskavasid. ma arvan, et meil peab olema ka iga-aastane monitooring äh, äh, kontrollimaks äh, võrdse tasu põhimõtte täitmist. samuti on oluline keskenduda kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tegevuspoliitikatele, mis peaksid olema suunatud sellele, et aidata inimestel paremini saavutada võrdset kohtlemist eh, ning eh, välja juurida ebavõrdsust. ja sellega tegeleb nii parlament kui ka uus eh, kavandatav direktiiv. suur tänu. ja proua Paik, teile esitati mõned küsimused. tänan, esinaine. tahaksin nüüd tähelepanu pöörata mõningatele punktidele kõnelejad ütlesid, et äh, paljudes poliitikates peaks sisalduma soopõhine komponent. praegugi on juba kohustus, et selline komponent tuleb sisse viia. uus leping nagu ka vana leping kohustab Euroopa Liitu kõrvaldama ebavõrdsust ja edendama võrdõiguslikkust, aga kahjuks äh, see ei ole piisav. see on aluseks soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele ja see on tegelikult tule, tugevam alus kui teiste diskrimineerimispõhjuste süvalaiendamisel on. nüüd on meil artikkel kaheksa, artikkel kümne asemel Euroopa Liidul on kohustus edendada võrdõiguslikkuse poliitikat. mis puudutab Ühendkuningriigi küsimust äh, strateegiasse panustamise kohta, siis meil on olnud liikmesriikidega palju kontakte, meil on olemas olnud konverents, kus kõneles äh, ka ministreid, meil on olnud väga kõrgetasemelisi kohtumisi. väga huvitavad olid arutelud nõukogus kolmekümnendal novembril, kus teemaks oli soopõhised aspektid ja majanduskasv. ja esimest korda arutati selle poliitika aspekte niivõrd laialdaselt nõukogu tasandil ja see kõik loodetavasti aitab meil strateegiat välja arendada. kui komisjon on tulnud välja omapoolsete ettepanekutega viie aasta kohta, siis Ühendkuningriigi valitsus ja ka teised valitsused äh, saavad äh, anda oma panuse nõukogu tasandil kõiki neid ettepanekuid äh, rakendades. Teie võite siin üht-teist öelda, meie võime üht-teist öelda, aga kui liikmesriigid seda üle võta ei rakenda, siis mingit kasu lõpuks ei ole. nii et äh, me saame liikmesriikidelt kogu aeg teavet ja me võtame seda tulevikuski hea meelega vastu, aga kõige olulisem on see, et see poliitika ka rakenduks Äh, mitte ainult spetsiifiliselt äh, sooline võrdõiguslikkus, vaid et seda laiendatakse ka teistesse valdkondadesse, tänan. suur tänu. ja nüüd äh, saab sõna raportöör proua Figueiredo. ja palun võtke tänased arutelud lühidalt kokku ning rääkige nendest uutest teadmistest, mis me täna saime. palun, proua Figuereido. suur tänu, esinaine. tõepoolest, tegemist on olnud väga olulise aruteluga. see kuulamine on minu arvates puudutanud kõiki ühiskondliku elu aspekte naised moodustavad äh, suurema poole ühiskonnast ja nende roll on äh, seega põhjapaneva tähtsusega. täna me rääkisime sellest, kuidas äh, parandada kogu ühiskonda, mitte ainult naiste elu. tuleb muuta ühiskonda, et naised saaksid elada paremini. meil tuleb tagada, et naised saaks austatult ja väärikalt oma inimõigusi äh, omades elada. ma kuulasin äh, täna huviga arutelusid, kuulasin kõike, mida te ütlesite ja ma usun, et äh, me peame toonitama naiste inimõiguste tähtsust ja kui me räägime sotsiaalsest kaasatusest, siis ka see on oluline. kui vaadata majandus, finants ja sotsiaalkriisi tõsiseid mõjusid, siis tuleb öelda, et need kriisid mõjutasid ühiskonna nõrgimat osa ja paljusid naisi naised on niikuinii juba silmitsi mitmesuguse diskrimineerimisega, on sisserändajates naisi, on romid, üksinda elavad naised, pensionile läinud naised. ühe vanemaga perekonnad, kus selleks vanemaks on naine. kõik need naiste kate-, kategooriad kannatavad mitmesuguste diskrimineerimisvormide all ma ei taha siin hakata rääkima nendest äh, erinevatest äh, diskrimineerimisvormidest, aga me kõik teame, mida me mõtleme ja me saame aru ka sellest, et äh, mida rohkem on diskrimineerimist, seda halvemas olukorras inimene on. Neid diskrimineerimisvorme esineb üle kogu Euroopa Liidu ja tundub, et tendents on isegi tõusev. mida me siis peame tegema? tuleb garanteerida inimväärikus naistele kõikides olukordades ja tuleb tagada inimõigustest kinnipidamine. see tähendab seda, et naistel peab olema korralik sissetulek, nende töö väärtust tuleb tunnustada, neile tuleb sellest väärikalt maksta, et nad saaksid olla majanduslikult sõltumatud ja kui vaja, siis peaks ka riik sekkuma, et need asjad oleks naistele garanteeritud. naistele tuleb tagada nõuandmine ja abi. naistel peab olema garanteeritud sissetulek ja neil peavad olema teised vahendid, mis võimaldavad neile iseseisvust, kui võimalik. me oleme rääkinud siin haridusest, koolitusest ja samuti oleme maininud sotsiaalabi, infrastruktuure, perekondade toetamist laste toetamist, eakate inimeste abistamist. oleme rääkinud ka haigete abistamisest. tervishoius tuleb tagada ka seksuaal- ja reproduktiivõiguste kasutamise võimalus. Need on kõik need asjad, mida meil tuleb äh, naiste heaks teha ja nagu ma juba eelnevalt ütlesin, siis kriisiolukorras diskrimineerimine kasvab. seda just eriti palkade ja töötasude valdkonnas. praegu on vaesust rohkem, kui oli paar aastat tagasi ja vaesus äh, puudutab äh, naisi kõige rohkem Nad äh, peavad äh, kõike tulu, mis nad saavad, laiali jagama, kui nad vastutavad üksinda laste eest. meil on vaja ka rääkida naistega, kuulata neid otse, et aru saada, mida nad erinevates olukordades ja erinevates piirkondades äh, vajavad, meil tuleb kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused kaasata, et äh, saada pilt äh, reaalsest olukorrast, tuleb naisi kuulata, nendega rääkida ning siis panna paika indikaatorid. Need peaksid meil aitama mõista seda, mis toimub. meil tuleb sellises valdkonnas tööd jätkata ja tuleb paika panna indikaatorid, mis peegeldavad ja kirjeldavad paremini naiste reaalsust erinevates olukordades, erinevates kohtades. ma usun, et äh, tuleb äh, pöörata suuremat tähelepanu naistele nii Euroopa kui ka piirkondliku ja kohaliku poliitika tasanditel. ma usun, et äh, ei piisa ainult sellest, kui me dokumentides seda kõike ütleme, meil tuleb äh, mobiliseeruda, et saada paremad indikaatorid paika ja leida korralikud sobivamad juriidilised vahendid. komitees me arutame, komisjonis, vabandust, me arutame praegu emaduspuhkuse alast seadusandlust, me räägime isaduspuhkusest ka Euroopa Liidu tasandil, seda ei ole, aga siseriiklikul tasandil sellised kogemused osades liikmesriikides on, nagu näiteks Portugalis väga positiivne on see, kui mehed ja naised jagavad pereelu kohustusi, niimoodi vähendatakse naistevastast diskrimineerimist ja ka lapsed võidavad sellest olukorrast, kui mehed on rohkem kaasatud pereelusse. meil tuleks õppida teineteise kogemusest liikmesriigiti ja kui meil on häid praktikaid, siis tuleks neid levitada. ma usun, et ähm, Euroopa par-, komisjon võiks ka sellist parimate praktikate ja kogemuste levitamist korraldada ma usun, et olemasolevat seadusandlust on võimalik parandada. ja seoses selle direktiiviga ma arvan, et me võiksime minna kaugemale, see ei saa olema lihtne, aga ka Euroopa Parlamendis äh, sellega tehtav töö ei ole lihtne, meil tuleb jätkata sellega. suurt tähelepanu on vaja pöörata vaesuse mõjudele, milledeks äh, võivad olla inimkaubandus äh, ja prostitutsioon. oluline on võidelda ka stereotüüpide vastu, nii äh, maskuliinsete kui ka feminiinsete stereotüüpide vastu. tuleb töötada mõlemal tasandil ja mõlema poolega. mul ei ole nüüd äh, palju aega alles jäänud, aga ütlen vaid nii palju, et äh, koostan omalt poolt raporti, mida hakatakse arutama siin Euroopa Parlamendis. ma olen suuresti tänulik äh, teile ettepanekute eest, mida ma siin täna kuulsin. ja kindlasti ma kaasan ka neid ettepanekuid oma raportisse, mida hakatakse siin Euroopa Parlamendis ma usun, et äh, täna hommikune kuulamine aitab meil liikuda õiglasema ühiskonna suunas, kus on tagatud meeste ja naiste vaheline võrdõiguslikkus, me peame tegutsema koos, vältima taandarengut ja peame püüdlema kaasavama ühiskonna suunas, kus kõigil oleks parem elu tänan, proua Figueiredo. soovime teile palju edu seoses äh, omaalgatusliku raportiga. lõpetuseks ma tahaksin öelda, et ma jagan proua Figueiredo arvamust, et meil kõigil on võimalik anda oma panus äh, hea võrdõiguslikkuse strateegia väljatöötamisse. meil on kõigil omad äh, kogemused ja teadmised mis võivad olla kasulikud ja meid kõiki on vaja. ma tervitan väga seda, et äh, valitsusvälised organisatsioonid ja muud organisatsioonid, kes äh, tegelevad äh, võrdõiguse küsimustega, on andnud ka omapoolse panuse. lõpetuseks tänan siia kutsutud külalisi, tänan esimese ja teise vooru esinejaid suur tänu teile, te andsite olulise panuse meie tänasesse töösse. tänan kõiki kolleege ja osalejaid. esinaine tänab ka tõlke, kes andsid omapoolse panuse. nägemist!